Good afternoon. tere päevast, daamid ja härrad. mina ei ole proua Kressle, minu nimi on Markus Piiper ja ma poleks iial arvanud, et proua Kressle võib haigeks jääda, aga ta on haigeks jäänud ja nüüd ma jätkan oma emakeeles, ütleb härra Piiper. proua Kressle on grippi jäänud ja meie soovime talle kõike paremat ja ja mina olen siis täna e-, esinaise asetäitja Äh, mul on samal ajal ka ülesanne raportit, mis puudutab mitte äh, valitsusväliste organisatsioonide, organisatsioonide rahastamist, koostan Euroopa Parlamendis, olen ma siin siis täna kahes rollis, üritan neid kahte rolli omavahel siduda. jah, ilma proua Kresleta ei ole seda just kerge teha, aga äh, võib-olla ma siiski saan sellega hakkama. mul on väga hea meel, et selle teema vastu täna nii suur huvi, huvi on Bergmann. mul on väga hea meel, et paljud kolleegid on kohal ning ma tahaksin lühidalt valgustada tausta, miks me selle teemaga tegeleme. eelarve kontrolli komisjon on oma iseloomult vastutav läbipaistvuse eest, Euroopa raha kasutamise eest ning paljudes programmides oleme me paika pannud väga palju, väga selged reeglid näiteks tõukefondide kohta, seal on väga suur läbipaistvus iga projekti kohta, igaüks, kes struktuurifondidest raha saab, tuleb internetis avalikustada. niisiis reeglid on tõesti väga äh, selged ja liikmesriigid peavad nendest kinni, me teame, kellel on ähm, milline kohustus, meil on olnud suuri probleeme struktuurifondidega, aga viimastel aastatel on need oluliselt vähenenud, olukord on oluliselt paranenud. niisiis meie jaoks võib-olla uus valdkond on äh, valitsusväliste organisatsioonide rahastamine ning äh, siis vaatame, kuidas seda raha on kasutatud meil on jäänud mulje, et äh, iga peadirektoraat äh, Euroopa Komisjonis äh, ajab asja nii, nagu ise õigeks peab, meil on jäänud mulje, et, et ja ärge, ärge asjast valesti aru saage, ega see nüüd halb ei ole, aga meil on jäänud mulje, et asjad on vähe võrreldavad, mis praegu Euroopa Komisjoni poole pealt toimub mis toimub aruandega, järelkontrolliga, läbipaistvusega ja see teeb meie poliitikute jaoks, kes me selle kõige eest vastutame, äh, äh, kes me peame neid raamatupidamise aruandeid kontrollima, sest meie lõppkokkuvõttes oleme ju maksumaksja ees vastutavaks, nii et, et meie jaoks on asi raskesti taibatav ja jälgitav. see on üks probleem ja teiseks, äh, meil on ka teatud mure selle üle, Äh, kui kaugele läheb see vabaühenduste toetamine. Äh, komisjon äh, on ju Euroopa institutsioonide osa, ta on täidesaatev organ, meie siin parlamendis oleme seadusandjad, seadusandjad ja kui kaugele võib asi minna, et täidesaatev organ annab kellelegi raha käsutusse ja Äh, ja niimoodi saab seadusandlust mõjutada. Äh, paljudes riikides ja paljudes mandritel ei ole see tavaline, Euroopas on asi aga niimoodi kujundanud äh, ja niisiis on meil vaja infot, kuidas selle teemaga toime tulla ja loomulikult tahaksime me et meie poolt poliitiliselt või rahaliselt äh, toetatud asutused äh, esitavad ka selliseid argumente, mis tuginevad tõele, faktidele ning äh, selles suunas tahame siis ka esitada täna küsimusi. mul on väga hea meel selle üle, et meil on täna väga väljapaistev esinejate ring siin kohal ning alustaksin siis kohe sellest, et annaksin sõna Euroopa Komisjonile ja kõige esimesena saab sõna äh, Victoria, ma loodan, et ma hääldan nime õieti, Victoria Gilles Cassado. mul on väga hea meel, et te täna siin olete ning te räägite komisjoni poole pealt meile siis kuidas teie toetate valitsusväliseid organisatsioone, millised menetlused selle kõigega kaasnevad ja kuidas te omavahel siis teiste peadirektoraatidega seda asja korraldate. niisiis, aga äh, kõigepealt siis äh, komisjoni sõnavõtt ja siis äh, Äh, anname võimaluse äh, teistele ka sõna võtta ja küsimusi esitada ning äh, siis vaatame ka asja teiste Euroopa institutsioonide vaatevinklist, näiteks Kontrollikoja vaatevinklist ja siis ka valitsusväliste organisatsioonide esindajatele anname sõna. ma loodan, et meid ootab ees väga huvitav kuulamine ning annangi nüüd sõna siis proua Žilgas Saadole, palun, teil on sõna kümneks minutiks suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh selle kutse eest, minu arvates on väga tore siin praegu istuda ja arutada seda väga head raportit, mida te hakkate koostama möödunud eh, kuul oli meil võimalik juba teie konsultantidega asju arutada ja ma loodan, et me suutsime anda neile piisavalt infot, sellist infot, mida te soovisite järgmise kümne minuti jooksul aga keskenduksin põhiliselt sellele, eh, mida me praegu teeme vabaühenduste rahastamisel, millised on erinevad eh, protsessid, eh, millised on nähtavusnõuded, läbipaistvusnõuded ja ma tutvustaksin lühidalt arve, me oleme need ka teie konsultantidele esitanud ja lõpetuseks äh, Äh, tahaksin äh, rääkida äh, finantsmääruse ettepanekust, mis esitati juba möödunud aasta septembris ja mille üle praegu käivad läbirääkimised mõlema institutsiooniga, nii nõukogu kui parlamendiga ning mõlemad institutsioonid peaksid maiks oma raportid valmis saama, siis toimub esimene lugemine ja siis saame meie alustada ametlikke läbirääkimisi, nii et, et ma arvan, et eh, kui teil on eh, mingeid soovitusi selle kohta, mida me oleme välja pakkunud, siis praegu on just õige aeg seda teha. aga milline on siis praegune olukord? ma arvan, et eh, me võime öelda, et komisjoni koha pealt ja või ilmselt ka parlamendi poole pealt, aga võib-olla vähem nõukogu poole pealt on vabaühenduste roll Euroopa Liidu poliitika ellurakendamisel äärmiselt oluline. Nad aitavad meil ellu rakendada Euroopa Liidu poliitikat, aga nad on ka väga heaks ajutrustiks, mis annavad sisendit Euroopa Liidu poliitikatele ning viimastel aastatel on tõesti vabaühendused eh, andnud oma panuse Euroopa Liidu poliitika ellurakendamisse ning äh, nende roll on Euroopa Liidu eesmärkidega kooskõlas ja me oleme nendega välja töötanud erinevad koostööviisid. tuleb öelda, et need erinevad äh, äh, toetused on siis lihtsalt rahalised toetused ja nende vabaühendusega, kellega me oleme juba väga pikka aega koostööd teinud kõneleja vabandab, et teda häiriti. Äh, nendega on meil nõndanimetatud äh, partnerluse raamlepingud, äh, niisiis me oleme paika pannud sellised koostöömeetmed, mis ähm, tuginevad vastastikusele usaldusele, selleks, et hõlbustada siis seda tööd, mida me teeme koha peal ja äh, põhiliselt humanitaarabi valdkonnas, aga samuti ka mõningaid juhtumeid on meil arenguabi valdkonnas äh, tahaksin öelda, et äh, kõik need vahendid, mida me vabaühendustele anname, on avalikud. me avalikustame selle info finantsläbipaistvuse süsteemis FTS-is. kasutan seda lühendit ilmselt üsna palju Äh, paneme sinna äh, üles siis, kui suuri summa me anname nendele vabaühendustele ja need programmid, äh, milles nad osalevad. ma arvan, et selle finantsläbipaistvussüsteemi ähm, head küljed peaksid siin kojas tuttavad olema, see mm, seda süsteemi on käsitletud kahe tuhande kümnenda aasta raportis, mille parlament koostas ja see on toiminud siis viimase seitsme aasta jooksul, see süsteem, ja me üritame loomulikult parandada infot, mis seal on ja seda, kuidas me infot osutame läbi, infot edastame läbi selle süsteemi. annaksin nüüd ülevaate mõningatest ähm, arvudest rahast, mis möödunud aastal andi Äh, mul on äh, me ei anna infot äh, siis selle raha kohta, mida eraldatakse rubriigi üks A raames. Need on siis teadusuuringud Erasmus pluss, sellepärast selle, selle, see rubriik ei olnud selle uuringu teemas, seetõttu ma sellele ei peatu, aga mõned arvud on siin olemas ja äh, võib-olla Euroopa, äh, peaksin ütlema, et Euroopa Liidus ei ole selget vabaühenduse definitsiooni, sellist definitsiooni ei ole, sellepärast et liikmesriikide õigussüsteemid on niivõrd erinevad, et me komisjonis jõudsime sellisele järeldusele, et on praktiliselt võimatu äh, välja töötada definitsiooni ja seda on mitmel korral tunnistanud ka parlament oma raportites niisiis info, mida komisjon annab vabaühenduste kohta, tugineb siis kõigepealt äh, äh, nende enesedeklaratsioonidel, äh, need üksused siis ise otsustavad, et nad peavad ennast vabaühenduseks nad peavad olema eraühendused ja mittetulundusühendused. Need on need kaks peamist kriteeriumit, mille alusel me siis äh, ühendusi peame vabaühendusteks. ja nagu te näete ka selles tabelis siin. ja peamine sõnum sellest äh, tabelist on üks koma kaks miljon, miljardit eurot, siis äh, ligemale pool sellest on läinud nõndanimetatud top viiekümnele ühendusele aga üldiselt äh, on siis ligemale üheksasada ühendust, millele me oleme äh, tuhat viissada lepingut äh, ning kuna me oleme välja jätnud siit rubriigi üks abi, siis nagu te näete, enamik sellest summa, nendest summadest siin on eraldatud rubriigi neli raames aga nii et, et vaada, ärge unustage siis konteksti ka seda, mis siin tabelis ei ole. ja nüüd äh, vaatagem siis, milliseid äh, projekte vabaühendused aitavad ellu viia. Need on põhiliselt humanitaarabiprojektid, arenguabiprojektid äh, ja samuti demokraatia ja inimõigustega seonduvad projektid. nii et, et peaaegu pool nendest projektidest on siis humanitaarabiga seotud ja siis arengukoostöö ja muud aga need on siis sellised valdkonnad, kus vabaühendused toetavad komisjoni, äh, paluvad komis-, äh, aitavad komisjonil välja töötada Euroopa Liidu poliitikaid ja siin veel üks slaid arvude kohta. siin te näete erinevad rahastamisliike, mida siis saavad vabaühendused esimees ütles alguses, et te tahate teada, äh, palju me anname. Äh, siit te näete et, et üheksakümmend kuus protsenti läheb toetuste kujul, äh, siis tegevustoetused. niisiis anname toetusi konkreetseteks meetmeteks, mis koha peal tuleb ellu rakendada vabaühenduste poolt ja me anname ka teatud siis tegevustoetusi mõningatele institutsioonidele, et neil hing sees hoida ning äh, mõned osalevad siis ka hankemenetlustes, aga nende osa on siiski suhteliselt väike ja selle slaidi lõpus näete siis kolm peamist ühendust, mis on saanud kõige rohkem raha meie komisjoni talitustelt siis. ma arvan, et äh, seda te olete ka käsitlenud äh, raportis, mis on koostatud, need on need arvud, mida oleme teile esitanud möödunud kuudel ja nüüd on need siis ka avalikult raporti kujul kättesaadavad. ja ma pean ütlema, et äh, me võib-olla Äh, peaksime teile tutvustama ka seda, mis meil kaasseadusandjatele on plaanis tulevikus välja pakkuda selleks, et roh-, et paremini toetada vabaühenduste osalemist Euroopa Liidu poliitikate ellurakendamisel ning äh, selleks, et äh, nende jaoks nii palju kui võimalik menetlusi ja reegleid lihtsustada, neid reegleid ja menetlusi, mis meil täna olemas on, ning meil on ettepanek välja pakkuda äh, meetmed kõikide rakendusprotsessi tasanditel, meil on plaanis lihtsustada siis äh, taotluste esitamist. näiteks äh, oleme teinud ettepaneku, et me piirame äh, nõutavate dokumentide hulka Äh, sellepärast et äh, paljud nendest dokumentidest äh, on juba liikmesriikide seadustega nõutavad, nii et, et need dokumendid on juba esitatud ja me ei pea paluma neid dokumente uuesti esitada, kui taotlus esitatakse. samuti teeme ettepaneku tunnustada vabatahtlike tööd, me saame aru, et mitte kõik vabaühendused, aga paljud ei oma just palju rahastamisvahendeid ja nad tuginevad vabatahtlike tööle, sellepärast et neil lihtsalt ei ole vahendeid selleks, et, et inimesi palgaliselt tööle võtta. nii et, et me oleme välja töötanud siis ühe punkti, mis võimaldaks ka neid kulusid siis rahastada toetustest ning me teame, et enamik vabaühendusi ei tööta mitte üksnes meie heaks, komisjoni heaks, vaid ka rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks, liikmesriikide administratsioonide jaoks ning eh, me oleme teinud mõningaid ettepanekuid eh, vähendamaks erinevaid kontrollitasandeid, eh, seda, et me võiksime üksteise auditeid usaldada ja vähendada nii palju kui võimalik siis aruandluskohustust, sellepärast et üks mure mida meie partnerid äh, pidevalt väljendavad, äh, vabaühendused, aga mitte, mitte ainult nemad, vaid ka teised, on see, et mõnikord neil kulub äh, rohkem aega erinevate audititega seonduvate küsimuste vastamisele kui selle töö tegemisele, mida nad tegema peavad Äh, sest tihtipeale nad saavad, saavad raha kahest-kolmest eri allikast ja see tähendab, et nad peavad ka kaks-kolm aruannet esitama natuke erineval kujul. nii et, et meil on ettepanek ähm, asju lihtsustada ja nüüd kaasseadjad peavad siis otsustama, kui kaugele me sellega minna saame äh, tulevikus üritame ka äh, üha rohkem üle minna nõndanimetatud ähm, e-toetustele nende jaoks siis, kes põhiliselt äh, saavad äh, toetust, samuti e-hanked ja tahaksime siis ka sellist ühtset äh, kontaktpunkti luua, nii et, et üks kord või, või näiteks me võime seda perioodi veel arvestada, arutada, aga üks kord tuleb esitada kõik need äh, dokumendid, mis puudutavad inimeste juriidi, juriidilist äh, staatust, rahalist staatust ja nõnda edasi. ja meil komisjonis nad tegelikult on kõik ühes ja samas kohas, need dokumendid. ja me saame neid äh, kontrollida selle asemel, et paluda inimestel kaks-kolm korda samu asju saata. ja ja pärast aastat kaks tuhat kakskümmend üritame siis harmoneerida menetlusi, iseäranis ähm, neid erinevaid äh, programme, mis puudutavad ähm, arengukoostööd, teadusuuringuid ja nõnda edasi, nii et, et ma äh, äh, kutsuksin vabaühendusi siis üles või tahaksin, et vabaühendused oleksid reeglitega rohkem kursis ja et reeglid oleksid sarnased ja nad vajaks pidevalt äh, Äh, uute reeglitega kohandama, nii et ma arvan, et see annab teile ettekujutuse äh, sellest, mida me teeme, millised on need arvud, äh, millised on meie tulevikuplaanid ja ma loodan, et tänasest arutelust saan ma häid ideid, mida teha, aitäh! jah, suur aitäh! aitäh komisjonile selle sissejuhatuse eest, aitäh proua Kassadole ja annaksin nüüd äh, sõna meie konsultandidele, kes on koostanud Euroopa Parlamendi jaoks uuringu. Äh, see puudutab siis äh, vabaühenduste ja, vabaühendusi ja nende rahastamist ja mul on ka üks küsimus pro-, Äh, siis nende raporti koostajatele, kas härra Akkermannile või äh, proua Perreole. Äh, kas te tahate mõlemat rääkida või üks? hästi. mul on teile üks küsimus kõigepealt. komisjon ei ole kahjuks vastanud minu lähteküsimusele Äh, selles osas, äh, mil määral raha, äh, mis välja makstakse, läheb suurtele vabaühendustele ja mil määral seda raha edasi antakse siis väiksematele valitsusvälistele organisatsioonidele, ilma et seda Äh, kuskil kajastatakse, jah, me teame, mis toimub suurte vabaühendustega, aga me ei tea äh, täpselt, äh, mis toimub väiksematega, kes võib-olla Euroopa Liidu raha saamise osas on natuke kehvemas seisus. kuidas raha edasi liigub siis nendelt suurtelt vabaühendustelt, kas selle kohta ka mingeid dokumente on, kas selle kohta ka mingit läbipaistvust on? Eh, see oleks üks küsimus, mille tahaksin esitada ja palun, nüüd on teil uurimuse kohta sõna. Uh, well, thank you very much. I just... suur tänu. vastaksin esmalt eh, teie esitatud küsimusele, mis puudutab siis meie uurimust. lehekülg kaheksateist kuni kakskümmend eh, käsitlevadki üksikasjalikult finantsläbipaistvuse süsteemi siin rõhutatakse mitmeid äh, piiranguid ja muidugi on ju väga hea ka võimalus ise minna internetti seda andmebaasi uurida, aga kui me hakkame, hakkame üksikasjalikult analüüsima neid andmeid, siis äh, tekivad üsna kiiresti äh, takistuse piirangud, mis seda tööd takistavad. ma pole kindel sellest esitlusest tulenevalt, nüüd, kas on ette nähtud mingisuguseid samme selle probleemi lahendamiseks? Äh, väga sageli me näeme, et äh, toetuste jaotamine koordineerivalt äh, vabaühendustelt väiksematele partneritele, siis see ei kajastu seal süsteemis ja ma pole kindel, võib-olla jäi mul midagi nüüd kahe silma vahele, aga esitlusest ei tulnud välja, et kas selle probleemiga või küsimusega ka tulevikus tegeletakse, aga ma saan aru, et tegemist on väga keerulise küsimusega. ja sinna on kaasatud mitmed keerulised, keerukad süsteemid. seega ei saa seda ilmselt, seda küsimust väga lihtsate vahenditega ka lahendada. okei okay.. Um, yes, so this our short presentation. meil on lühike esitlus, kus me käsitlemegi neid kahte probleemi, mis on äh, päevakorras ka kirjas. Äh, uurimuse eesmärk on demokraati-, demokraatlik, demokraatlik äh, aruandluskohustus ja Euroopa Liidu eelarvest rahastatud vabaühendused ja väga oluline on siinkohal rõhutada, et tegemist ei ole auditiga ega jälgimisega, vaid äh, osa sellest tagasisideme, sidest, millele me saime, sellest tulenevalt oleks justkui tegemist olnud nende arusaama järgi auditiga, aga äh, uurimuses ei äh, räägita mitte kuskil äh, vastavusest lepingulistele kohustustele komisjoni poolt, siin uurimuses on välja toodud pigem üldised äh, tähelepanekud. mis puudutab Euroopa Komisjoni, siis äh, põhilised punktid, mis välja tulid uurimusest, on see, need, et tõesti menetlused ja süsteemid äh, on väga keerulised ja komplekssed selleks, et jälgida toetuste andmist ja kontrollida, samuti ka see äh, varajane välistamise ja tuvastamise süsteem, aga nagu me juba oleme kuulnud, siis äh, puudu on just äh, selgetest suunistest, näiteks siis just finants- läbipaistvuse süsteemis, seega on väga keeruline mingisuguseid üldisi poliitikaanalüüse läbi viia samuti äh, on andmete vastuolu erinevates komisjoni süsteemides, äh, vähemalt vastavalt meie saadud andmetele ja väga keeruline on vastavusse panna infot äh, erinevatest komisjoni allikatest. ning nagu ma just mainisin, siis toetuste edasijagamist ei selle kohta teavet ei talletata, sellele viidatakse kohati äh, aga seda äh, konkreetseid jagamisi ei näidata seal ja tavaliselt selline edasijagamine süsteemi ei jõuagi. tuvastamis, tuvastasime ka ühe juhtumi, kus tundus, et on erinevalt tõlgendatud äh, eeskirju erinevates komisjoni äh, osakondades ning üks probleem, mis äh, teeb vabaühenduste elu veel keerulisemaks, nimelt äh, puudub selgus äh, eeskirjade osas mõnes juhus, sarnast teavet saab erinevatest allikatest ja seda keerulisem on püüda kõiki eeskirju järgida. mis puudutab toetuste edasijagamise küsimust, siis on kahtlane, kas finantsläbipaistvussüsteemis eh, seda kajastatakse, eh, seal suunatakse toetus koordineerivale vabaühendusele, aga tegemist on justkui musta kastiga, sellepärast et pärast seda on väga keeruline teada, milles, mis sellest rahast saab, kui me läheme vabaühenduse veebisaidile näiteks, siis eh, me ei näe, kuidas see raha sealt edasi on liikunud seal on erinevad tegevused ja väljundid, aga väga keeruline on seostada seda konkreetsete äh, toetustega. Äh, jätkan, nüüd tuvastasime, et äh, väga keerukas vabaühenduste võrgustik on, mis osaliselt ka kattub äh, tegevuses ja nagu mu kolleeg ütles, siis äh, toimub erinevate vabaühenduste ja partnerite vahel ka toetuste edasijagamine, see ei olnud aga alati selge ja vahel ei olnud teavet ka, mida va-, vaadata või küsida, et sellest ülevaadet saada. seega jäi pilt ebaselgeks, kes teeb mida Euroopa Liidu rahastusega, kuna seda teavet, nagu ma juba ütlesin, ei olnud lihtne leida samuti on väga keeruline viia vastavusse teavet äh, finantsläbipaistvust erinevatest komisjoni osakondadest ja erinevatest aruannetest, mida vabaühendused on esi-, esitanud, seega valitseb ebaselge olukord. ning nüüd seos äh, Euroopa Liidu raha, rahastuse ja vaba, vabaühenduste tegevusega, seda seost on vahel väga keeruline tuvastada ning mis puudutab Euroopa Liidu nähtavust, siis äh, oleme näinud, et erinevad vabaühendused äh, pakuvad nähtavust väga eri, väga erineval tasandil, veebilehel näiteks võib see olla kujutatud väga väikeselt, seda tuleb eraldi otsida kuskilt ning lõpetuseks me märkasime, et et üsna piiratud on avalikult kättesaadav sisuline teave toetuste kohta. ütleksin paar sõna Euroopa Liidu nähtavuse kohta, tagasisidest tulenes, et meie justkui viitaksime, et vabaühendused jätavad lepingulised kohustused täitmata selles osas, aga tegelikult see nii ei ole, mõned vabaühendused, kes on saanud väga suuri toetusi Euroopa Liidult, Äh, siis nende puhul me sooviksimegi just suuremat nähtavust näha. me ei tahtnud öelda, et vabaühendused ei täida seda tingimust, aga võib-olla suunised, mis nähtavust puudutavad, peaksid olema selgemad ja need tuleks läbi vaadata. mis puudutab neid soovitusi, siis äh, me saame aru, et et selleks, et äh, lihtsalt arusaadavad äh, kokkulepped äh, vabaühendustega saada ja vabaühenduste tegevustest saada, see on väga keeruline, aga mis puudutab analüüse, siis võib-olla oleks samm õiges suunas see, kui me tuvastame ähm, määratlused erinevat tüüpi organisatsioonide jaoks, ilma et me kasutaksime vabaühenduse mõistet või valitsusvälise organisatsiooni mõistet, see aitaks filtreerida sealt välja neid organisatsioone, mis äh, mõnda analüüsi konkreetselt ei puuduta, näiteks äh, teadus- ja arendustegevused ülikool, ülikoolides, äh, nagu ka selle uurimuse puhul oli. ja üks keskne komisjoni süsteem toetusrahade alase teabe salvestamiseks ja selle teabe haldamiseks, see aitaks vältida ebakõlasid ja teeks selle süsteemi ka kergemini mõistetavaks, aga nagu ma juba varem ütlesin, siis on tegemist väga keeruka ja ilmselt ka pikaajalise ülesandega. ühe juhtumi puhul uurim-, uurimuse jooksul me nägime ka seda, või vähemalt tagasiside sellele viitas, et selle asemel, et organisatsioonidele loota, et nad kaasaksid aruandlusesse ka teatud olukorrad, et komisjon saaks sellesse ülevaate, siis vähemalt mõnede vabaühenduste puhul oleks eh, kasu sellest, kui komisjon proaktiivsemalt vaataks läbi eh, seotud probleeme, eh, mis, millega, millele peaks komisjoni tähelepanu rohkem juhtima. mis puudutab nüüd lõpetuseks veel nähtavust ja sellest ma olen juba rääkinud, tahtsin veel lisada paar sõna, et see küsimus ei ole ainult logode äh, näitamises, vaid äh, rahastuse kohta teabe kättesaadavaks tegemiseks, millisest fondist, millisest projektist see raha tuleb, kui palju mitmete aastate jooksul on komisjonilt raha saadud näiteks. avalikkusele peaks äh, ühesemalt seda teavet äh, nii komisjoni kui vabaühenduse poolt pakkuma, selleks et ei peaks ringi tuhnima selle teabe leidmiseks ning lõpetuseks äh, see slaid, äh, mitmed vabaühendused rõhutasid meile tagasisides seda, et teavet, äh, kättesaadavat teavet on küll väga palju ja nii see tõesti on, aga tegemist on justkui puslega, kus on väga palju erinevaid tükke ja kui on soovi ja aega, siis tõesti saab selle pildi väga hästi kokku panna. aga kui paljudel inimestel on nii palju aega ja nii suur soov ja tõesti ka eelarvevõimalused, et sellele keskenduda. Äh, suur aitäh! Äh, nii palju me leppisime nüüd kokku, et nüüd tuleb äh, küsimuste voor, aga kõigepealt kuulame siiski ära ka ülejäänud et ettekanded, võib-olla siis oleks asi mõttekam. Äh, nii et, et minu ettepanek oleks, et me kuulaksime ära nüüd ka veel järgnevad kolm ettekannet, veel kord komisjoni äh, esindajad, siis kontrollikoja esindajad ja siis teeksime sellise laiema arutelu. niisiis paluksin nüüd järgmisena äh, sõna võtta härra Jean-Louis Villil, kes on äh, inimarengu ja rände direktoraadi direktor, rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadist. palun, teil on sõna, ma vaatan ringi, kus te olete, seal. suur aitäh. niisiis, laske siis palun käia oma ettekandega uh,. First of all, thank me uh,, let me suur tänu. esmalt sooviksin tänada Euroopa Parlamenti selle arutelu korraldamise eest, see on väga hea et me seda arutelu peame, te kõik teate, et vabaühendused on saanud oluliseks eh, fondide kasutajaks eh, aastate jooksul ja muidugi me peame selliseid arutelusid ka pidama. Eh, mida mina pean kasutamata võimaluseks, mis, mida sooviksin siin tõstatada, nimelt me ei tohiks keskenduda liigselt vabaühendustele, see muidugi esindab suurt osa meie rahastatavatest projektidest äh, kodanikuühiskonnas, aga tegemist on kõigest kahekümne viie protsendiga rahastus, rahastatavatest proje-, projektidest, kus me siis äh, vabaühendusi toetame, aga kodanikuühiskonda me toetame tegelikult palju, palju laiemalt, ligi kahe miljardiga, äh, näiteks mis läheb praegu ainult ko-, arengukoostöösse kuulasin eelkõnelejaid ja tegemist on sammuga edasi äh, võrreldes selle aruteluga, mille me pidasime aastal kaks tuhat kaksteist, me püüame siin vaadata kaugemale vabaühenduste rühmast ja ja kodanikuühiskonda laiemalt vaadata. muidugi vabaühendused äh, Äh, mängivad olulist rolli, aga need on kõigest osa suuremast pilde, pildist kodanikuühiskonda esine, esindavad ka akadeemikud, sotsiaalpartnerid, ettevõtjad, töötajad äh, ja erinevad partnerid äh, ja teised sidusrühmad, kes on vähemalt arenguküsimustes väga olulised partnerid. tahtsin seda ka siin rõhutada kohe alguses. kuulsin ka seda, et Äh, ait-, noh, suur abi oleks selles, kui me määratleksime, mis asi on vabaühendus, me oleme seda varem te-, proovinud ka teha oma töös. viisteist oktoober kaks tuhat kaksteist äh, ülemkogu järeldustes ka seda püüti teha komisjoni ettepanekul ja parlament toetas seda see definitsioon on ka arengukoostöö rahastamisvahendi lepingus sisse toodud. ning veel üks element ja võin selle määratluse ka teile ette lugeda, kui soovite, aga see on väga laiali ulatus, ei ole juriidiline määratlus, kuna kahekümne kaheksas liikmesriigis on väga erile, erinev olukord ju, aga kui me võtame arvesse ka erinevaid etappe ja juriidilist raamistikku, siis on vabaühenduste jaoks väga keeruline olukord, kuna igas liikmesriigis on ju erinev õigusraamistik vabaühenduste toimimiseks. erinevates liikmesriikides äh, tegeletakse erinevate probleemidega, kui me räägime näiteks ka sõnavabadusest ja asutamisvabadusest. nagu te teate, siis Euroopa Liit kaasrahastamist vabaühendustele ei paku ja tegemist on väga olulise elemendiga, mida peaksite meeles pidama. me rahastame projekte me sihime oma toetused eh, eesmärkidele ja nendele tulemustele, eh, mis on seotud vabaühenduste tegevusega, me kasutame vabaühendusi eh, eesmärgipäraste partneritega, rahastame neid projekte ja läbipaistvalt otsustame, millised projektid meie käest rahastust saavad. muidugi meie ei hinda teisi tegevusi, millega vabaühendused tegelevad eeldusel, et nad tegutsevad seaduse piires ja aga muidugi ähm, on seda oluline ka silmas pidada. nagu toetame ka näiteks äh, konkreetseid vabaühendusi nende konkreetse töö jaoks, töö, seoses nende konkreetse tööga arengukoostööl äh,, aga me ei võta arvesse näiteks nende poliitilist tegevust ja teiste, äh, nende teiste eesmärkide, seoses nende teiste ees, eesmärkidega, samuti sama käib äh, usupõhiste organisatsioonide ja teiste organi-, organisatsioonidega seoses. see, et mõnel vabaühendusel on üks või teine suunitlus, see ei ole võtmeelement selles, kas me tema projekte rahastame või mitte. meie vaatame just seda, milliste projektidega nad tegelevad ja kui projekt vastab meie kriteeriumitele ja täidab neid eesmärke, mida me vastavalt oma õiguslikule alusele soovime täita, siis võidavad nemad äh, need hankemenetlused ja nemad need lepingud saavad. Äh, vabaühendused võivad olla omaenda eestkõnelejad, aga see ei ole ainus töö, mida me teeme äh, seoses projektide rahastamisega. enamik projekte, mida me rahastame, viiakse ellu väga keerulistes olu-, äh, keskkondades, erinevates äh, riikides ja on ju ilmne näiteks, et kui me räägime arstiabi pakkumisest või baasteenuste, põhiteenuste pakkumisest näiteks Aleppo inimestele või teistele, kaugetele ja raskesti, kaugetes ja raskesti ligipääsetavates äh, kohtades olevatele inimestele, siis seda saab teha ainult kohalik vabaühendus ja mitte keegi muu. ja silmas tuleb ka pidada, et äh, just seetõttu teemegi me rõõmuga vabaühendustega koostööd. mis puudutab äh, nende probleemsete juhtumite määra, siis äh, vabaühendustega töötades äh, lähtume me samadest põhimõtetest nagu ka teiste organisatsioonide või äh, erasektori partneritega koostööd tehes. muidugi vabaühendustel on eeliseid, kuna nende kulud on üldiselt palju väiksemad kui näiteks ähm, rahvusvahelistel organisatsioonidel. ning me avaldame teavet kõige selle kohta, mida me teeme, varasemad lepingud on veebis olemas, äh, abisaajad ja summad, äh, see kõik on täiesti läbipaistev ja mina ei leia, et me püüaksime varjata midagi oma kohustuste kohta seoses äh, läbipaistvuskohustusega ja vabaühendustega tehtava tööga. ma muidugi mõistan teie muret, kui te ütlete, et võib-olla ei ole väga lihtne mõista seda, Äh, komisjoni tasandil, äh, mida üks või teine osakond teeb või on teinud, kuna meil on erinevad äh, töömeetodid, erinevad juhtimismeetodid, aga põhieeskirjad on kõigil ju samad, olgugi et me võime tegutseda natukene erinevalt ja erinevusi tegevuses võib ette tulla. aga ma saan sellest muidugi aru kuigi ma ei tea, kas sellepärast peaks kohe olema, välja töötama keskse süsteemi, võib-olla minu kolleegid teistest osakondadest võivad sellest äh, paremini rääkida ning lõpetuseks, mis puudutab seda, et meil on ka vabaühenduste konsortsiumitele ette nähtud raha ja toetused ja ei ole väga selge, nagu te ütlesite, kuhu see raha siis lõpuks läheb. rõhutan, et et äh, uue finantsmääruse raames peaks komisjon äh, juhtiva vabaühendusega konsortsiumis äh, lepingu alla kirjutama, aga ka kõigi konsortsiumi liikmetega, see tähendab, et kõik konsortsiumi liikmed, vabaühendused on registreeritud meie süsteemis, kõik see, kogu see teave on avalik see muidugi võib kaasa tuua suurema halduskoormuse vahel, aga nagu me oleme näinud viimastel aastatel, siis kuni viiskümmend kaastaotlejat võivad konsortsiumis olla, viiskümmend inimest või viiskümmend vabaühendust, muidugi kõik need, kõigil nendel on meiega lepingud sõlmitud ja osaliselt võib-olla aitab see vastata ka esitatud küsimusele, ma nüüd lõpetan, kuna olen juba ehk liiga kauagi rääkinud, aga vastan rõõmuga teie küsimustele, suur tänu! suur aitäh teile, härra Vill! Te tõstatasite küsimuse, et miks me üleüldse sellega teeme, kõik on ju juba reguleeritud. ma paluksin siiski mõistvat suhtumist eh, just nimelt arenguabi valdkonnas ja eh, naabruspoliitika raames antava abi eh, raames me oleme Äh, saanud ka kontrollikojalt äh, tohutult palju raporteid, nii et, et me oleme asjadega vägagi hästi kursis. Äh, on selline reguleerimata ala, mille kohta me täpselt ei tea, mis Euroopa rahaga juhtub ja kuidas asjad edasi arenevad. ja selle jälil me siin praegu olemegi ja me võib-olla paluksime, et ei kritiseeriks meie lähenemist Äh, seda, et me soovime sellist tsentraalset süsteemi, äh, et me saaksime tõesti kontrollida, kuidas seda raha kasutatakse. Äh, meil kama, milline see süsteem on, aga me tahame ühtset süsteemi kõigi jaoks, sellist, millest normaalsed inimesed aru saavad, kust igaüks saab näha, mis rahaga juhtub ja äh, äh, hetkel äh, on asi niimoodi korraldatud, et see on meil täiesti üle pea kasvanud. Need, meil on kodus maksumaksjad, kes tahavad asjast selgust saada ja seega me peame ka niimoodi käituma. järgmine on härra Strasser see on live, tema on live programmi asepeadirektor härra Strasser, kus te istute, palun, teil on sõna aitäh! tere päevast, mul on hea meel tutvustada teile LIFE programmi aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, see puudutab äh, keskkonda ja kliimaalaseid tegevusi ja samuti toet-, meie toetust vabaühendustele. alustaksin LIFE-i määruse põhjendusega kolmkümmend kolm. see on kõigepealt seotud Aarhusi konventsiooniga kus on jutku keskkonnaküsimustest ja kodanikuühiskonna ootustest. siin räägitakse va-, sellest, et va-, valitsusväliseid organisatsioone tuleb toetada, kuna nad väljendavad Euroopa kodanike muresid. see on osa poliitikate väljakujundamisest, see on osa ka nende ellurakendamist ja toetamisest ning see, ning ühtlasi teadlikkuse tõstmisest keskkonnaprobleemide vallas LIFE-i määrus sellisena LIFE-i määrus sisaldab artiklit kakskümmend üks, kus räägitakse toimimistoetustest. siin räägitakse kes-, kliima- ja keskkonna vallas nendest, nendest üksustest, mis äh, kasumit ei teeni, siin räägitakse ka sellest, et tuleb täita LIFE-i eesmärke, milleks on parem juhtimine keskkonna ja kliima vallas. meie äh, programmi kohta mõned arvud selle ulatuse mõistmiseks, me rahastame kümne miljoni euro ulastuses vabaühendusi. Life'i määrus puudutab, läheb kuni seitsmekümne protsendini hetkel, on komisjon rääkinud maksimum kuuekümnest protsendi määrast. kuidas me partnereid valime, vabaühendusi, iga kahe aasta tagant korraldame raampartnerluskokkulepete konkursi, viimane oli aastateks kaks tuhat kuusteist ja seitseteist, järgmine konkurss tuleb aprillis kaks tuhat seitseteist, järgnevaks kaheks aastaks ettepanekud äh, avaldatakse meie veebilehel ja valikuprotsess on avalik ja läbipaistvel. meil on mitmed äh, abikõlbulikkuse kriteeriumid, kõigepealt äh, tulusid ei tohi teenida, tule, e-, e-, organisatsioon peab olema sõltumatu, tegutsema keskkonna vallas ning peab vähemalt kolme liikmesriigiga tegema koostööd. valiku viivad läbi välised eksperdid. me kasutame neid selleks, et ähm, me saaksime sõltumatu ülevaate valimisprotsessist ja lõpuks meil on umbes kuuskümmend, kuuskümmend, meil oli umbes kuuskümmend kuus taotlust, mis esitati, mille esitasid kolmkümmend kaks vabaühendust. kuuskümmend viis protsenti tegutsevad keskkonna vallas ja kolmkümmend viis kliimategevuse valdkonnas. nüüd meeskondade kohta. kolmkümmend kaks protsenti näete siin ka slaidilt tegutsevad bioloogilise mitmekesisuse ja looduskaitse teemas kolmkümmend, kakskümmend kliimavaldkonnas ja siis on väiksemad vesi, Äh, jäätmed, põllumajandus, poliitika, õigusküsimused. ja viimane slaid on vihje, meie veebileht on kergesti läbipääsetav, lihtsalt äh, guugeldate live ja siin saate tutvuda kokkuvõttega meie poolt läbi viidud projektidest. läbipaistev on selline, et vabaühenduste nimekiri viimase viieteistkümne aasta jooksul on, on täiesti olemas ja võite sellega tutvuda. ja kokkuvõtteks, miks LIFE programm toetab vabaühendusi? kõigepealt komisjon, komisjonil on õiguslik kohustus, nagu ma alguses ka ütlesin, toetada vabaühendusi, see on kirjas LIFE-i määruses. teiseks, komisjon täites seda kohustust, soovib edendada parimat keskkonna ja kliimaküsimuste juhtimist, toetades neid vabaühendusi, kes valitakse siis välja õiglasel ja läbipaistval viisil. selle protsessi eesmärgiks on tõhustada kodanikuühiskonna osalust dialoogiprotsessis keskkonna ja kliimapoliitika vallas. vabaühendustest ootame me seda, et nad aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele ja ootame neilt, et nad rakendaksid Euroopa Liidu poliitikaid ning samuti valvaksid selle üle, et täidetakse nõudeid, et viiakse läbi parimaid praktikaid. Nad aitavad ka kaasa oma teadusliku panusega, nad viivad läbi uuringuid, nendel on ekspertteadmised ning aitavad seega poliitikate kujundamise protsessile kaasa. ja teie lahkel loal tuleksin ka tagasi mõningate kriitiliste märkuste juurde äh, vabaühenduste rahastamise kontekstis sageli me kuuleme sõltuvusest et vabaühendused saavad rahalist toetust. et see, et nad ei oleks siis sõltuv, sõltumatud, vastupidi, toimimistoetus annab vabaühendustele võimaluse täielikult väljendada oma seisukohti Euroopa Liidu poliitikate suhtes. rahaline sõltuvus annab neile tegelikult toimimisvabaduse Nad on vabad oma nägemust väljendamaks, see on osa demokraatlikust protsessist. me leiame, et vabaühenduste toetamine ja nende ja nendele vaba väljendusvõimaluse andmise on väga oluline osa vabaühenduste toetamisel. mõnikord kuuleme ebapiisavast läbipaistvusest. Life'i veebilehel on avaldatud selged kriteeriumid siin on räägitud, millised vabaühendused on saanud ka toetust. me leiame, et see protsess ise, kuidas me valime välja vabaühendused, on täiesti läbipaistev. mõned valdkonnad, räägitakse kontrolli järelevalve puudumisest. Life'i raames me valime vabaühendused välja vastavalt sellele, kuidas nad täidavad meie poliitilisi eesmärke kuidas nad suudavad kujundada Euroopa Liidu poliitikat ja kuidas nad suudavad rakendamisel kaasa aidata. vabaühendused, äh, nendel on kokku lepitud töökava meiega, me teostame selle üle ranget järelevalvet ja Euroopa Komisjon teeb seda koostöös Erasmega. ja kontrollime loomulikult, kas täidetakse eeskirju Euroopa Liidu vahendite kasutamisel komisjon äh, vajab erinevaid arvamusi, mis äh, aitavad arene-, kliimapoliitika, e-, keskkonnapoliitika elluviimisel, nagu siin LIFE programmi puhul ja ma tänan teid tähelepanu eest. Äh, suur aitäh, härra Strasser! minu arvates on väga huvitav, et Te räägite nendest täiendavatest kuludest, te räägite sihtotstarbelisusest. ma tahaksin teada, kas on ka teisi peadirektoraate, kes tahaksid äh, selliseid äh, kokkuleppeid sõlmida, mis on eesmärgidele äh, suunatud ja kas sellised kokkulepped oleks ka kuidagi partei, parteipoliitilisest vaatevinklist hallatavad. jah, me peaksime vaatama, kui kaugele sellised asjad lähevad. kas lobistid tulevad siia ja hakkavad asju korraldama? nii et, et me peaksime tõesti väga tähelepanelikult kuulama seda, mida te ütlesite, suur aitäh selle eest, kindlasti oli see panus suuremasse läbipaistvusesse ja nüüd äh, kontrollikoda, äh, kes, äh, kus välisvalitsus väliste organisatsioonidega tegeleb, Tõnis Wernerus, palun, härra Wernerus, teil on sõna. aitäh aitäh, Euroopa Kontrollikoja tänab teid kutse eest ja mina tahaksin rõhutada, enne kui ma inglise keeles oma sõnavõttu alustan, et see ettekanne keskendub peamiselt tegevustele, mis on seotud globaalse Euroopaga ja äh, mitte valitsusväliste organisatsioonidega, kes tegutsevad Euroopa Liidu liikmesriikides alustuseks Euroopa Kontrollikoda teostab audit teid peamiselt nende toetussaajate puhul, kui tegemist on vabaühendustega, uurides äh, nende tegevuse õiguspärasust ja korrektsust läbi auditite, kontrollime nende kulutusi ja auditite tulemused on, on meie iga-aastases aruandes MFF-i rubriigi all Global Europe. Neid võib leida ka EDF-i aastaaruannetes ning neljas eriraportis, mil, mida ma siinkohal eraldi esile tooksin, need on tulemusauditite raportid, kus me põhjalikumalt analüüsime ja hindame Euroopa Liidu toetusi, kaasa arvatud vabaühendustele. aastal kaks tuhat üheksa auditeerisime komisjoni poolt rahastatud riigiväliseid osapooli vastavalt äh, tol hetkel kehtinud regulatsioonile, siis ÜRO organisatsioonide raport oli järgmine, Euroopa Liidu toetus neile, siin oli suur hulk vabaühenduste poolt ellu viidud programme, aastal kaks tuhat kaksteist oli raport selle kohta, kui tõhus on Euroopa arenguabi toiduohutusele. Need programmid äh, on, on vägagi seotud vabaühendustega ning siin oligi meie fookus eriti vabaühendustel ja üks hiljutisem raport samuti EIDHR-i audit, kus äh, auditeeriti võitlust piinamise ja surmanuhtluse ärakaot-, kaotamise teemal ja samuti oli, olid siis äh, fookuses kaasatud vabaühendused. kõikides nendes raportites ja meie auditi tegevuses tuleb meilgi ette peamine probleem, kuidas defineerida vabaühendusi ehk siis valitsusväliseid organisatsioone, enne kui me alustame auditit. Pole rahvusvahelist konsensust selles vallas. palju on juba kirjutatud ja öeldud sellest, kaasa arvatud täna, selle kohta, kuidas see definitsioon peaks kõlama. aga tegemist ei ole ÜRO organisatsiooniga, tegemist ei ole rahvusvahelise organisatsiooniga, tegemist ei ole Need ei ole vabaühendused sellisel juhul, me kasutame riigivälised osapooled sellist definitsiooni, kuid järjest rohkem üritame oma raporteid muuta arusaadavamaks avalikkusele, seega meie trend on pigem kasutada valitsusväliseid organisatsioone, NGO-sid kui terminit. kui me alustame auditit, siis me tegelikult ei ürita enam kinnituse andmise seisukohast keskenduda definitsioonile, me arvame, et see ei ole võima-, seda ei ole saavutatav ega ka mitte vajalik olulisem on sisu ja kui vorm et, ja mitte küsimus, et mis siis täpselt on NGO. vabaühenduste rahastamine, sellega on seotud teatud riskid, kõik toetuste saajad, sellega on alati seotud risk finantsjuhtimise seisukohast. paljud nendest riskidest on tegelikult seotud ka mitte vabaühendustest toetuse saajatega ja isegi suur, neid on isegi suur enamus humanitaar- ja arenguabi vallas hea, hea finantsjuhtimine sõltub riigi äh, kontekstist väga palju. on väga palju operatsioone ja selle, nendega seotud äh, finantstehinguid, mi-, mida viiakse ellu väga keerukate kogunite poolt, seal on ÜRO organisatsioonid ja teised on väga mitmekesised vabaühendused geograafiliselt hajutatud näiteks ja väga tähtis äh, on rõhutada seda, et on kaheksa erinevat koostööinstrumenti aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend ja antud juhul me räägime, ja me räägime Euroopa Liidust väljaspool ainult. me katsut-, kasutame siin otsejuhtimismudelit vabaühendustega ning abi mudelite osas on siis peamiselt toetused, kuigi me kasutame ka teisi abisüsteeme, aga tähtis ja kõige tähtsam õieti, lugedes finantsmäärust, on see, et tegemist on mittetulunduslike organisatsioonidega vabaühendused edastavad niisiis infot komisjonile, enamasti tundub selle, tugineb see sellele, mida nad on ise avaldanud ja deklareerinud ja kontrollimehhanismid on erinevad komisjoni erinevates peadirektoraatides. andmed, mida audiitorid üritavad samuti kasutada, on KRIS-i süsteemis ja see on ebatäielik siin on keeruline määratleda, kindlaks määrata, milliste vabaühendustega on tegemist, nii et me tegelikult peame seda tegema igas auditis üksikult ise. nüüd, mis puudutab õiguspärasust ja korrektsust riskide hindamisel toetuste puhul, peamine risk meie statistiliste valimite juures on mittetoetuskõlbulikud kulutused meie andmed ei ole avalikud, me ei avalda neid oma aastaaruannetes, aga teisalt ka suur enamik toetussaajatest, keda me auditeerime, arengu ja humanitaarabi vallas ei ole vabaühendused. mis ei, need toetused, mis ei ole lepingus kirjas ja väljaspool rakendusperioodi äh, maksud, mis ei ole abikõlbulikud, ebapiisav dokumentatsioon, mitte lubatud allhanked on peamised rikkumised, mida me leiame ka seoses vabaühendustega. kui tegemist on lepingutega, siis need ei pruugi alati kokku langeda hanketingimustega ja toetustega. nüüd vabaühenduste toetuskõlbulikkus kui me kontrollime asutamisdokumente, siis me kontrollime õiguspärasust, aga muidugi võiks minna sügavamale ja uurida sisu. kas, võib-olla ei ole tegemist vabaühendusega, kas see ei kaitse mitte erahuve näiteks, võib-olla see kaitseb mõne valitsuse huve, mis on väga osavalt peitnud oma mõju siin mõne organisatsiooni sildi all Euroopa Liidu nähtavus on ka oluline teema. see ei ole väga suur teema, aga kuna tegemist on siiski toetustega ja kuna paljud vabaühendused tegelikult äh, vägagi sõltuvad Euroopa Liidu rahastamisest, siis võiks oodata pisut siiski paremat nähtavust, eriti veebilehtedel, äh, kontorites, mõnikord me ei leia sealt Euroopa Liidu lippu. nüüd äh, tulemuslikkuse riskid, liiga ambitsioonikad eesmärgid, seda oleme näinud Sahara-taguse Aafrika toiduohutuse audititest, auditis ning viimati ka Euroopa demokraatia inimõiguste instrumendi raporti puhul. see ei ole mitte ainult vabaühenduste probleem, ka liikmesriikidel on mõnikord liiga ambitsioonikad eesmärgid, aga vabaühenduste puhul on see kindlasti kehtiv nüüd hajutamise efekt, kui rahastamist on liiga vähe ja kui see on liiga hajutatud paljude väikeste projektide vahel, siis sellel on negatiivne mõju. kõrgel tasandil on meil abiandjate hajutamise probleem ja madalamal tasandil kõik äh, vabaühendused on siis äh, sunnitud kasutama liiga väikeseid summasid liiga paljude projektide jaoks, siis ei ole tingimata kulutõhus ja veel tulemustega seotud riske projektide väljavalimine. aastal kaks tuhat üheksa oli selle, selles raportis oli sellest juttu ja see ongi meie paradigma, et väikesed ja kohalikud äh, vabaühendused vajavad rahastamist rohkem kui iga, kõik muud. Äh, aga, ja nad on ka üsna tõhusad, neil ei ole suuri tegevuskulusid ja nad, nad on ka omaks võetud koha peal aga mõned finantsjuhtimise riskid on siiski suuremad. nüüd ülekuldamine, liigsed kulutused vastavalt artiklile sada kakskümmend neli, neli finantsmääruses, kuna kõik otsekulutused, mis on juba kaetud, mis see seitse protsenti siis on, päris raske on seda auditeerida sisuliselt ja kui teil on küsimusi, siis vastan neile hea meelega, suur tänu. suur aitäh. ausalt öelda ei saa ma aru, miks te äh, struktuurifondide puhul äh, täiesti äh, õigustatult nii paljudes valdkondades järelkontrolli teete, kuigi seal on see jagatud haldamine, näiteks komisjon ja äh, liikmesriigid, aga siin Euroopas selles vallas, mis puudutab vabaühendusi, te mitte midagi ei tee. Äh, see ei jõua mulle kuidagi kohale, äh, siin on minu arvates suur lünk, kus, mille eest minu arvates ka Kontrollikoda peaks vastutama. aga mm, jah, ma loodan, et me vähemalt saame sellele küsimusele vastuse aga nüüd äh, alustame siis aruteludega, kõik, äh, kes kohal on, äh, võivad esitada küsimusi nii komisjonile kui kontrollikojale või ka ekspertidele. mul on juba kaks kõnelejat siin nimekirjas. aga ma tahaksin teid natuke rahustada Äh, varsti anname sõna ka vabaühendustele ja siis on meil veel võimalik pool tundi küsimusi esitada, nii et praegu palun keskenduge nendele küsimustele, mis on mõeldud komisjonile ja ekspertidele ja kontrollikojale. ja esimesena saab sõna äh, teda pole kohal, niisiis härra Tess järgmisena aitäh, esimees, vabandan, et ma kogu seda arutelu ei kuulnud äh, Äh, sest äh, aga ma olen jälginud seda raportit, aga mul on küsimus kontrolli kohale, miks äh, niimoodi erinevalt vabaühendusi kohendatakse minul näiteks on talu, kui minu naaber saab teada, et ma olen saanud toetust ja ei ole sellest aru andnud, siis tulevad Äh, sanktsioonid, kui lehmadega ei käi ümber nii nagu vaja, siis tulevad jälle sanktsioonid, aga kuidas on lubama-, äh, minu meelest on täiesti lubamatu see, et äh, vabaühendused saavad raha ja neid ei kontrollita, minu arvates on see väärtarvitav kasutus ja minu arvates tuleb seda teha. põllumaa, talupidaja peab avalikustama kõik rahad, mida ta saab Euroopa Liidult, aga vabaühendus ei pea seda teha, minu arvates Ehm, peaks olema ka nende puhul internetis üleval äh, kõik need rahad ja kodused aadressid, täpselt nagu see on põllumajanduse puhul. Ehm, minul on sellest igatahes kõrgest, mina olen siin kaksteist ja pool aastat juba olnud Euroopa Parlamendis ja meie vabaühendustes käivad meie büroodes väga paljud inimesed külas, isenis Strasbourgis ja mina alati küsin, kes teid rahastab, kes äh, on lubanud teil siin tegutseda Äh, näidake mulle teie liikmete nimekirja, äh, näidake oma viimast äh, bilanssi, härra Matvihan miks komisjon midagi sellist ei tee? meil oleks vaja palju rohkem läbipaistvust ja meil oleks tõesti vaja avalikustada äh, Eh, kes eh, raha saavad ja on olemas häid vabaühendusi, ma ei taha, et minust valesti aru saadakse, aga ei ole õige see, et Euroopa Liidu rahadega eh, rahastatakse vabaühendusi, kes tegutsevad meie vastu, nii et, et see minu arvates ei ole lubatud, nii et, et kallis komisjon, kallis kontrollikoda, me raiskame niimoodi maksumaksjate raha aitäh selle sõnavõtu eest, see ei olnud küsimus pigem. see oli, eh, võib-olla siiski härra Strasser võiks sellele küsimusele vastata, aga äh, äh, olge valmis siis vastama, aga härra Javor saab järgmisena sõna kolleegidest. aitäh, esimees, ja aitäh nende ettekannete eest komisjonilt ning äh, autorid, uuringu autoritelt, kontrollikojalt ja teistelt. ma üritan jääda rahulikuks ja viisakaks selles arutelus, ausalt öeldes ei ole väga kerge, sest et äh, ma tulen liikmesriigist, kus vabaühendused on kohutava, pidevalt surve all ja valitsus neid pidevalt solvab. korraldatakse haldusuurimisi, kriminaaluurimisi, meediakampaaniaid nende vastu ja nõnda edasi ja nii edasi, et ma olen sellises suhteliselt delikaatses olukorras, kui me vabaühendustest räägime. aga ma pean ütlema, et see uuring, mis meie ees on, Äh, tekitab minus natuke eelarvamusi, mulle tundub, et see ei ole päris täielik. kõigepealt äh, pean ma ütlema, et äh, mina toetan täielikku läbipaistvust igas sektoris, sealhulgas ka vabaühenduste sektoris, e-, ettevõtluse sektoris, avaliku halduse sektoris ja nõnda edasi. ausalt öelda need äh, uuringusoovitused on sellised, mis mulle probleeme ei põhjusta, need on äh, üsna mõistlikud ning äh, üsna leebed. vabaühenduste parem definitsioon, see on täiesti vastuvõetav Äh, ega vabaühendused ei ole definitsioonile vastu. Äh, te võiksite üritada ka liikmesriikide tasandil selle, kui te üritate liikmesriikide tasandil hakata definitsiooni välja töötama, siis tekivad probleemid. ja ma arvan, et ka paremad andmed vabaühenduste kohta, nende avalikustamisest oleks ka palju kasu ja pean ütlema, et suurem osa nendest andmetest on olemas komisjonis ja liikmesriikides nii et, et äh, probleem ei ole selles, et vabaühendused poleks neid andmeid esitanud, vaid probleem on selles, kuidas Euroopa Komisjon ja teised Euroopa organid ja liikmesriigid neid andmeid haldavad. niisiis, me peaksime keskenduma neile selleks, et äh, neid andmeid pareminigi avalikustada mina toetan täielikult läbipaistvust ja aruandekohustuslikkust, aga ma pean ütlema, et äh, kui me räägime äh, Äh, sellistest rikkumistest, siis peamiseks probleemiks ei ole vabaühendused. raha, mis eraldatakse vabaühendustele Euroopa Liidu eelarvest, on suhteliselt väike, äh, pisut üle miljardi euro, äh, võrreldes näiteks sellega, mis läheb ühtsele põllumajanduspoliitikale, millest härra Tess rääkis, vaevumärgatav summa. niisiis minu arvates ei ole see kõige suurem kulutus, mis Euroopa Liidul on ja vabaühenduste poolt kulutatud raha või see raha, mida me vabaühendustele kulutame, on tegelikult üsna hästi kontrollitud, on eelkontrollid ja järelkontrollid, äh, üsna palju nõudeid äh, nende jagatud halduse organite poolt, komisjoni poolt, äh, asutuste poolt. mina teen üsna tihti vabaühendustega koostööd ja ma näen, kui palju administratiivseid tõkkeid neil on Äh, nii et, et neid tõesti kontrollitakse väga tõhusalt, võib-olla avalikkuse jaoks ei ole eriti mõistetav, aga tegelikult on väga range kontroll selle üle, kuidas vabaühendused Euroopa Liidu raha kulutavad mul on ka mõningaid probleeme selle uuringu äh, keskpunktiga. pealkirjas öeldakse, et ähm, e, Euroopa Liidu eelarvest rahastatavate vabaühenduste eelarvevahendite kasutamise kontroll ja siis äh, kokkuvõtte esimeses lõigus räägitakse mm, e, poliitika kujundamisest ja selle mõjutamisest Euroopa Liidus, see ei ole finantskontrolliga seotud küsimus, kes kõige mõjuvõimsam tavaliselt on ja kui tulla küsimuste juurde, siis ma küsiksin, et kellel on mõju otsuste langetamisel Euroopa Komisjonis? Äh, ma ei tea, kas äh, asepresident või ei, aga meie äh, komisjoni esinaisel on oma lobistide nimekirjas kirjas, et ta on kokku kohtunud rohkem kui Deutsche Telekomi logist-, lobistidega kui ükskõik millise teise lobistide esindajatega, nii et, et Äh, minul tekib siin küsimus, et äh, kes on siis mõjuvõimas otsuste langetamisel ja keda tuleb kontrollida? veel mõned väiksemad märkused, aga kuna aega väga palju ei ole, äh, siis veel üks asi, mida tahaksin mainida kui jutt on Euroopa Liidu vabaühenduste rahastamisest ja need kaks ähm, kaasust viiest on sellised, mida ei rahastata Euroopa Liidu rahast. nüüd, et mul on äh, küsimusi selle äh, uurimise fookuse kohta ja viimane märkus kui me otsime probleeme, mis vabaühendustega on seotud, siis mina näen jah, probleeme nende rahastamisega näiteks rahale juurdepääsu probleem. väikestel vabaühendustel ei ole võimalik Euroopa Liidult raha saada, sellepärast et kontroll on väga range ja mitmetasaline ja see seab väga suure halduskoormuse vabaühendustele on väga palju väikeseid vabaühendusi, mis on toimivad demokraatlikud ühendused, aga nad ei saa Euroopa Liidu raha Äh, Life plussi siin juba mainiti, tihtipeale on äh, suured sellised äh, rahastamisprojektid, mida väikesed ei saa kasutada. ning veel üks asi, mis siin uuringus sees ei ole valitsuse poolt korraldatud nii-öelda valitsusvälised organisatsioonid, pangad. minu arvates on see Äh, samm, mis läheb vastu just nimelt kodanike algatuste ja kodanike liikumiste ja vabaühendustega ja Euroopa Komisjon peaks selle teemaga tegelema, nii et, et minu arvates on selles valdkonnas veel väga palju ära teha vaja, aga mitte, kõige olulisemad ei ole need asjad, mida siin uurimuses on mainitud, aitäh ai, kallis kolleeg, jah, te olete fännid täna kaasa võtnud. see on ka huvitav. jah, aga nüüd äh, annaksin sõna härra Kiisele äh, aitäh ja vastupidiselt äh, kolleeg Javorile äh, ei taha ma siin mingit kõnevõtut pidada, vaid lihtsalt esitada küsimusi ja mulle leiab, et Saksa ja Euroopa äh, maksumaksjate vaatevinklist on äärmiselt oluline, et meil oleksid usalduslikud suhted ja lähtepunktiks on see, et meil ei ole mitte mingisugust definitsiooni, mis üleüldse vabaühendus on, meil ei ole seda definitsioon, Euroopa Komisjon erinevates erinevates peadirektoraatides kuidas äh, kasutatakse äh, seda definitsiooni erinevalt äh, ja kui asi niimoodi edasi läheb, kui raha antakse näiteks veel edasi teistele organisatsioonidele, siis tõesti, me seisame siin silmitsi selle nõndanimetatud musta kasti olukorraga, see süsteem ei ole üleüldse läbipaistev ja ma ei tea, mis on see sõnum, mida Euroopa maksumaksjad peaksid siit saama, et Äh, ma taha äh,, tahaksin Euroopa, Euroopa Komisjon rääkis siin lihtsustamisest ja selle vastu ei ole mul mitte midagi. me sooviksime rohkem elektroonilisi taotluseid, digitaliseerimine võib samuti olla vastuseks äh, ning eeskirjad tuleb äh, harmoniseerida. asi ei ole selles, et need reeglid ühtlustatakse, aga oluline on, et neid ühtselt kohaldatakse ja minu küsimus on komisjoni esindajatele, mida komisjon konkreetselt teeb, et neid eeskirju harmoniseerida ja hoolitseda selle eest, et erinevad peadirektoraadid neid eh, eeskirju ka ühtemoodi ellu rakendavad. aitäh. aitäh publiku seast on meil ka eh, küsimuse esitaja. Teie olite see, jah, palun, eh, palun tutvustage ennast lühidalt ja esitage siis oma küsimus. aitäh, härra esi-, Carl Donanan, olen Transparency Internationali Euroopa büroo juhataja ja nagu te aru saate, läbipaistvus ja aruandekohustuslikkus Euroopa Liidu raha kasutamisel on meie jaoks väga olulised ja paljud need, nendest teemadest on meile väga tuttavad, kui me vaatame, kuidas on lugu näiteks aruandekohustuslikkuse ja läbipaistvusega struktuurifondide kasutamisel ja minu arvates on äh, tõesti oluline, et need teemad puudutavad igasugust Euroopa Liidu rahastamist, võtame kas või ühe teema, mida siin raportis mainitakse ja millele juhtis ka esimees äh, tähelepanu, et kuidas need vahendid siis konsortsiumilt äh, teistele partneritele jõuavad seda me näeme ka ülikoolide konsortsiumite puhul, Horisont kahe tuhande kahekümne puhul, samuti VKE-de konsortsiumite puhul Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahadega, ja minu küsimus ongi härra Akkermannile ja ähm, ähm, äh, nimelt, ähm, kui te kogusite materjali oma uuringu jaoks, äh, kas te kogesite, et need ei ole probleemid või on need ainsad probleemid ja mil määral vabaühendused äh, suudavad paremini kui VKE-d või on nad hullemad kui VKE-d ja ülikoolid või avalik sektor kui teised Euroopa Liidu raha saajad? aitäh! ma pean nüüd kahjuks küsimuste vooru lõpetama, sellepärast et ähm, meil on vaja veel vastused saada ja meil on veel üks küsimuste voor ja kolleeg Peterale. aitäh lugupeetud esimees, ma tänan teid ähm, selle võimaluse eest küsimust esitada, mul on kaks küsimust. Äh, see on äh, seotud sellega, et meil ei ole ühtset vabaühenduste definitsiooni, äh, enamgi veel, seda definitsiooni ei olegi võimalik välja töötada, sest on niivõrd palju erinevaid süsteeme, nagu meil on ka liikmesriike. mina tunnen Poola süsteemi, ma olen ise valitsusvälist organisatsiooni juhtinud ja seetõttu olen ma ka kogenud, ähm, kuidas nagu kindlaks teha, kas organisatsioon on mittetulundusorganisatsioon või ei. Äh, Poolas on meil kahte liiki selliseid organisatsioone. ja siis on veel edasine äh, liigitus ja äh, seetõttu on äärmiselt oluline teada, kuidas välja selgitatakse äh, Äh, ka kuidas äh, see organisatsioon, kes Euroopa Liidu raha saab, on, kas see on mittetulundusorganisatsioon? ja tõepoolest tekib selline oht, et raha erineval moel läheb kuhugi, kust me seda kontrollida ei saa. ja on üks juhtum, mida ma oma tegevuses olen näinud Äh, näiteks äh, mit-, äh, valitsusvälise organisatsiooni sildi all tegutses tegelikult lobistide rühm ning neil oli jah, nime poolest nad olid küll vabaühendused, aga selle sildi taga tegelikult peitsid ennast mitmesugused majanduslikud ühendused, kes tegutsesid aktiivselt parlamendi istungitel ja tegid lobitööd. niisiis me peaksime järele uurima, kuidas need vahendeid, kuidas neid vahendeid, mis Euroopa Liit eraldab, väärkasutamise eest kaitstakse? kuidas seda oleks võimalik teha? aitäh! see oli küsimus komisjonile ja alustame nüüd siis härra Strasser võib-olla, aga kõigepealt saab veel kolleeg Woon võimaluse küsimuse esitada, palun, Terek. aitäh, esimees, kahjuks ma enamikku ettekandeid ei kuulnud äh, ja äh, ma tuginen äh, varasematele kogemustele, enne kui ma siia tulin, kahe tuhande üheksandal aastal juhtisin Walesis ühte rahvkonda ja ma arvan, et meie sõlmisime hullema lepingu ühe vabaühendusega üleüldse. jah, ma olen valmis neid aitama ja nõnda edasi mõnikord jah, rahvkond äh, rahastas neid vabaühenduste projekte ja osaliselt äh, tuli raha ka Euroopa Liidust, tegemist oli äh, lastehoiuasutuste rajamisega, koolitusvõimaluste pakkumisega noortele ja nõnda edasi. üks asi, mis mind alati rabas, oli see, mõnikord on võimalik välja selgitada, kas organisatsioon kujut-, kulutab raha korralikult või ei, sellepärast et tehakse auditeid, aga vabaühendused tihtipeale ütlevad, et nii palju auditeid on, et kolm-neli auditit, aga jah, niimoodi võib välja selgitada küll, kas raha on korralikult kulutatud, aga palju raskem on välja selgitada, kas raha on ka tõhusalt kulutatud Äh, äh, nii et, et võib-olla peaks äh, leidma viise, kuidas kindlaks teha, et vabaühendus, mis Euroopa Liidu rahadega projekte teeb, suudab neid projekte ka niimoodi ellu viia, et nad ka tulemusi annavad ja te rääkisite küll sellest, et me peaksime suunama oma küsimused kontrollikojale ja komisjonile ja minu küsimus neile ole, on, eks, et me räägime ühe rohkem äh, tege-, tulemustepõhisest eelarvestamisest ja kuidas me rakendame seda põhimõtet vabaühenduste puhul tulevikus, et tõesti Euroopa Liidu rahadest ka mingid tulemused tulevad ja võib-olla äh, härra esimees, teie saate vabaühendustega toimuva arutelu ajal selle teema tõstatada, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et need vabaühendused, kes raha saavad, seda raha korralikult kasutavad, aga teevad seda ka tõhusalt. aitäh. ja viimasena on kõnelejate nimekirjas kolleeg Zeller. aitäh, minu jaoks äh, tekitab alati äh, küsimusi see kõige enesestmõistetavus. valitsusväline organisatsioon minu jaoks tähendab organisatsiooni, mis väljaspoole riigi ja valitsusstruktuure tegutseb, on sõltumatu ja seetõttu äh, ei tohi sõltuda valitsusest. ja ma olin väga üllatunud äh, seda uuringut lugedes, et on olemas äh, sellised organisatsioonid, kes nimetavad ennast valitsusvälistes organisatsioonideks, aga tegelevad näiteks töötutega ja mitmesuguste äh, muude huvirühmade esindajatega, tegelevad äh, selliste küsimustega, mis peaksid olema nagu riigi pädevuses vähemalt Saksamaal nad on ning äh, minul tekib küsimus, et kui palju toetust nad oma tegevuseks avalikest vahenditest saadab ja tuleb välja, et nad saavad üsna palju riigilt raha, meie töötame Äh, nemad teevad siis äh, tööd, mida riik ei suuda teha, täidavad riigi ülesandeid. mina äh, leian, et, et kus sa, riik ei suuda tõhusalt tegutseda, siis äh, loomulikult on võimalik, et äh, selliseid organisatsioone äh, rahastatakse, kes suudavad neid ülesandeid täita, aga kui tegemist on sellise organisatsiooniga, mis nimetab ennast valitsusväliseks organisatsiooniks, aga suurema osa Äh, ja, ja seda on ka võimalik tõestada, äh, saab raha siis äh, avalikest vahenditest ja siis sekkub veel ka poliitilistesse protsessidesse, siis minu arvates on kusagil piir ületatud ning tekib küsimus, kas see on ikka valitsusväline organisatsioon või on tegemist poliitiliste huvide esindamisega ja see ei ole mulle enam selge. näed, ma arvan, et selles suunas peaksime ka edasi töötama. aitäh ja need oli siis üsna palju küsimusi esitatud ähm, ja annaksin kõigepealt äh, sõna äh, kontrollikojale ja äh, ekspertidele ja komisjonist härra Strasserile. jah, kui te tahate veel esitada küsimusi, pärast siis lasen seda teha, aga alustame nüüd siis kontrollikojast, palun nagu räägid, äh, vabaühenduste rahastamine, humanitaarabi ja arenguabi äh, vallas on otsehalduse all. meie äh, kui kontrollikoja jaoks on selline eelarve täitmise viis vähem riskantne kui põllumajandusele eraldatavad vahendid või struktuurivahendid, fondidest eraldatavad vahendid Ähm, komisjon teostab äh, väga tõhusalt äh, kontrolli läbi Euroopa Liidu delegatsioonide peakorterite äh, ja kui vabaühendus saab meilt raha, siis meil on ka otsene kontroll nende kulude üle. probleem, millele ma viitasin ka oma ettekandes, on see, et juurdepääs andmetele ja süsteemidele, mis on peadirektoraaditi erinevad, ja samuti äh, programmid on väga erinevad, äh, kaheksa erinevat programmi. Äh, need abiprogrammid on vägagi erinevad, sõltuvalt sellest, millises piirkonnas neid ellu rakendatakse. Need on erinevused, millega tuleb arvestada, kui me riske hindame. ja seetõttu mm, välja arvatud see raport aastal kaks tuhat üheksa ei ole me teinud ka tulemustepõhist auditit, mis oleks konkreetselt suunatud vabaühendustele. sellepärast, et kõik need riskid, mida ma mainisin, need tulenevad just tulemustepõhisest auditist ja finantsauditist. Need riskid on seotud nii vabaühendustega kui ka teiste tulusaajatega. ja kogu äh, summa globaalse Euroopa jaoks, äh, mis läheb vabaühendustele, on tegelikult väga väike osa Euroopa Liidu eelarvest. niisiis, äh, ma loodan, et see võimaldab asju näha teatud nurga alt ning loomulikult, kui Euroopa Parlament seda soovib, et me viiksime läbi äh, tulemustepõhise auditi mis tahes valdkonnas, siis äh, oleme valmis seda tegema ja paljud meie viimase aja raportid ongi selliste soovidega arvestanud, aitäh. aitäh. nüüd teen ettepaneku, et härra Strasser komisjonist vastab järgmisena. aitäh äh, ma tuleksin äh, mõningate küsimuste juurde, mis mulle esitati. kõigepealt Äh, kellega me tegelikult koostööd teeme, näiteks LIFE programmi raames, kui me vabaühendustega koostööd teeme. Äh, abikõlbulikkuse kriteeriumid LIFE programmi puhul on äärmiselt rang-, ranged, me küsime iga-aastaseid tegevusaruandeid, nii et me teame väga täpselt, mida need vabaühendused varem on teinud, me küsime nende bilanssi, nii et, et me teame, milline on nende rahaline seis, kas nad on sõltumatud ja kas nad on mittetulundusühingud samuti küsime ka üksikasjalikke küsimusi liikmelisuse kohta, me tahame teada, kes on selle vabaühenduse liikmed ja loomulikult küsime ka nende tööprogrammi. see tööprogramm on olemas ja see on kättesaadav. aga äh, live programmi raames rahastatud vabaühenduste tööprogrammid peavad olema suunatud siis keskkonna ja kliimapoliitika toetamisele ja viitaksin ka veel Äh, sõltumusele või sõltumatusele. Äh, nagu siin öeldi, äh, meie kolmekümne kahest vabaühendusest väga paljud jäävad alla kuuekümne protsendilist kaasrahastamismäära ning kriteeriumite puhul me vaatame ka väga tähelepanelikult äh, et need äh, vabaühendused ise tegelevad äh, raha kogumisega, et nad on jätkusuutlikud, et nad ei sõltu ainult Euroopa Liidu rahast, vaid nad teoreetiliselt äh, suudavad toime tulla ka ilma Euroopa Liidu rahata. ja keskendume siis ka, nagu öeldud, siis nende tegevuse jätkusuutlikkusele. nii palju siis minu poolt hetkel. aitäh, härra Strasser, selle selgituse eest EKO peadirektoraadist proua Kali, vabandust, härra Kali, aitäh. mina olen jah, humanitaarabi talituse peadirektoraadist ja vastutan just rahastamise eelarve kontrolli eest. mulle jäi mulje, et mõned küsimused, mis siin tõstatusid on tegelikult ähm, äh, juba vastuse saanud teistelt kõnelejatelt. aga loomulikult ähm, eelarve küsimus äh, või eelarves on ainult null koma kuus äh, protsenti need kulutused, mis lähevad vabaühendustele, aga see loomulikult ei ole põhjus, miks me peaksime raha lihtsalt ilma igasuguse kontrollita välja andma. teiseks tahaksin hajutada sellise seisukoha et äh, humanitaarabi ei kontrollitagi. me tegutseme väga keerulistes valdkondades, aga me kontrollime raha kasutamist. kui teeme koostööd vabaühendustega, siis meil on, äh, see koostöö rajaneb eelnevale väga põhjalikule hinnangule meie teeme koostööd partneritega, meil on ligemale kakssada partnerit, seega sada seitsekümmend nendest partneritest on vabaühendused. loomulikult me ei anna igal aastal oma kõigile partneritele raha, sellepärast et ka meie eelarve on piiratud me äh, rahastame igal aastal umbes kolmekümmend protsenti neist, aga nad kõik peavad läbima väga põhjaliku eelhinnangu mille käigus me vaatame, kas nad vastavad kriteeriumitele, nad peavad täitma siis neid kriteeriumeid, mis on humanitaarabi määruses kirjas, nad peavad olema mittetulundusorganisatsioonid, nende peakorter peab olema ühes liikmesriigis või riigis, kus me raha äh, anname ja nad peavad samuti kinni pidama tervest reast nõudmistest, mis ei ole mitte üksnes rahalised, vaid ka tegevusega seotud Nad peavad äh, suutma pakkuda humanitaarabi aja, õigeaegselt ja nõnda edasi meil on väga tugev sisekontrolli äh, keskkond. meil on, me kõigepealt otsustame ära, äh, kes on see, kes raha saab ja siis kogu selle protsessi käigus ettepaneku tegemisest kuni lõpuni välja Äh, jälgime me väga tähelepanelikult, mis toimub. Äh, meie peadirektoraadi üheks eripäraks on see, et meil on tohutult äh, suur tehnilise assistentide võrgustik, ligemale nelisada viiskümmend inimest, kes on kohapeal, teevad koostööd meie partneritega, arutavad projekte, jälgivad projekte, kontrollivad projekte ning Äh, iga Euroopa Liidu äh, rahastatud projekti puhul on ka järelkontroll, äh, mille käigus saab tähelepanu juhtida siis ka puudustele ja nõrkadele kohtadele, mis protsessi käigus on päevavalgele tulnud. ja veel üks väike märkus tahaksin öelda, et läbipaistvuse küsimus on midagi sellist, mida enamik inimesi toetab, aga see arutelu meenutab mulle ühte teist arutelu, Äh, mis toimus kümme aastat tagasi ja see puudutas äh, seda, et kes on need lõpptulu saajad. Äh, näiteks kui tegemist on sotsiaalfondiga, kes on see lõpptulu saaja, kas organisatsioon või, või kool, kes selle raha lõpuks saab või institutsioon või on see näiteks proua Bauer või härra Smith või seniora, seniora Ferrari või kes on see, kes sellest rahastamisest lõppkokkuvõttes kasu saab, kui ta näiteks koolituskursusel käib? ma arvan, et sellise mõtle, mõttekäigu peab mingil hetkel lõpetama. meie vabaühendused teevad tööd, nad ähm, teevad koostööd kohalike partneritega, aga meie lepingulised pooled on äh, meie lepingulised pooled, meil ei ole nende äh, järgnevate partneritega sidemeid, see tuleb selgeks teha jah, äh, kümme aastat tagasi osalesin mina ka äh, tõukefondide üle peetavates aruteludes ja siis me nõudsime tõesti läbipaistvust just nimelt lõpptulusaajate osas. Äh, ma arvan, et me oleme saanud kasu sellest läbipaistvusest, liikmesriigid on sellest kasu saanud Äh, jah, aga te juhtisite tähelepanu mõningatele olulistele asjadele. nüüd härra Vill on veel nimekirjas ja lõpetuseks meie eksperdid, härra Akkermann. ma paluksin, et te teeksite üsna lühidalt, palun üsna lühidalt. aitäh aitäh, esimees, ma tõesti teen lühidalt, sest tahaksin rõhutada ainult ühte asja. olen täiesti nõus mida, sellega, mida kolleegid ütlesid ja ei ole mõtet asju kordama hakata. välistegevuse ja arengupoliitika seisukoha pealt tahaksin rõhutada sõltumatust, sest seda teemat mainisid mitmed kõnelejad kuidas me teame, et partnerid või vabaühendused, kellega me koostööd teeme, on sõltumatud ja see on ju meie jaoks äärmiselt oluline iseäranis äh, nendel meetmetel, mida rakendatakse väljaspool Euroopat, nagu te teate, ühinemisvabadus, sõnavabadus äh, on midagi, mis siin kaalul on, sellepärast et repressiivses keskkonnas äh, mida mõned kohalikud võimuorganid on loonud, muudavad selliste organisatsioonide elu väga keeruliseks või lausa võimatuks nii et, et igatahes on meie huvides, et meil oleksid sõltumatud partnerid ja me oleme uhked selle üle, mida meie partnerid teevad. Nad loovad sellise ruumi või tahavad vähemalt säilitada arutelude ruumi eh, ma mõistan täiesti seda, mida proua Petera ütles, et mõned lobistid võiksid äh, varjuda mõne äh, vabaühenduse sildi taha, jah. Äh, kui see nii on, siis mina ei ole selliste juhtumitega kursis. aga me peaksime silmas pidama siiski ka tasakaalustatud lähenemist enamik vabaühendusi, keda me rahastame, on ikkagi sellised, mida kohalikud omavalitsused näevad kui ohtu, kui väljakutsujad nende võimule, aga need organid esindavad inimesi, sest suurema osa ajast nad esindavad ja kaitsevad rahva huve või osutavad teenuseid, mida kohalikud omavalitsused ei suuda neile pakkuda nii et, et eh, seda tuleks ka silmas pidada, nii et, et nad tõepoolest on sõltumatud oma tegevuses. kaugemale ma praegu ei läheks oma sõnavõtuga, aitäh. aitäh selle selgituse eest. ma näen, et komisjon tegutseb meeskonnana. ja nüüd eh, meie viimane eh, sõnavõtja härra Akkermann, üks meie konsultantidest aitäh! üks küsimus oli konkreetselt suunatud meile Transparency Internationali esindajalt. kas me võrdlesime neid vabaühendusi, VKE-sid ja ülikoole, seda me ei teinud, sest et see ei olnud osaks meie ülesandest. seega seda küsimust me ei käsitlenud me saime küll tagasisidet et ähm, äh, selle raporti eelfaasis äh, selle kohta, mida me ütlesime siin raportis läbipaistvusregistri kohta, me saime, selgitasime, et need küsimused, mis tõstatusid andmete äh, usaldus, mitteusaldusväärsuse kohta, läbipaistvusregistris olevate andmete mitteusaldusväärsus puudu, ei puuduta ainult vabaühendusi, vaid ükskõik milliseid teisi organisatsioone ka aitäh selle kokkuvõtte eest ja nüüd äh, jõuame siis äh, teise põneva äh, vooruni. räägime siis selles reaktsioon, räägime siin täna toimuva, toimuvast ja sellele, kuidas reageerivad vabaühendused, oleme mõned organisatsioonid siia kutsunud ja anname neile sõna. aga ma palun, et te piirduksite viie-kuueminutiste sõnavõttudega Äh, sellepärast et äh, siis on meil võib-olla võimalik veel ka natukene arutelu pidada. ja kõigepealt saab valitsusväliste organisatsioonide nimel sõna äh, härra Toomas Hekeberg, kes on Euroopa Haridus- ja Koolitusvõrgustiku direktor ja Euroopa Kodanike Ühiskonna liige. palun, teil on sõna aitäh, härra Piiper, lugupeetud daamid ja härrad. esimese kõnelejana, kes võtab kodanike ühiskonna nimel sõna eh,, tahaksin viidata mõnele põhilisele asjale kõigepealt. miks me tegelikult rahastame kodanikuühiskonna organisatsioone ja millist rolli need organisatsioonid meie ühiskonnas mängivad? Äh, tegemist on äh, olulise osaga meie pluralistlikus demokraatlikus äh, ühiskonnas ja aitavad kaasa teenuste pakkumisele. Nad esindavad ja see on oluline, nad esindavad Euroopa ühiskonda ja kodanike erinevaid huve. ja siin ka vastus küsimusele, see küsimuse esitaja ei ole enam siin aga miks vabaühenduste esindajad tema büroosse tulevad, miks nad talle meile saadavad, sellepärast et nemad esindavad äh, kodanike huve ja ei tee seda lihtsalt oma kasu ajendil, nii et, et see tuleks, äh, seda ei tasuks silmast kaotada ja kui me räägime siin sellistest poliitilistest ettekujutustest, siis see on osaks demokraatiast, et tuleb teistsuguseid seisukohti aktsepteerida ja ka neid vastavalt toetada meie arvates on avalik rahastamine, äh, äh, vabaühenduste rahastamine, kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastamise, demokraatliku ja pluralistliku ja avatud ühiskonna äh, jaoks hädavajalik. tahaksin siinkohal rõhutada just nimelt avalikku rahastamist, see tähendab äh, Äh, mitte niimoodi, nagu siin täna äh, räägiti, et need organisatsioonid saavad valitsuselt raha või nad tahavad valitsuselt raha võtta, ei. Äh, nad ei taha valitsustelt raha, nad tahavad raha riigilt või Euroopa Liidult ja lihtsus, põhjus on väga lihtne, sellepärast et nad esindavad osa ühiskonnast ja Äh, ja tahavad olla sõltumatud valitsustest, see on samuti väga oluline, sest nad teavad, et ka Euroopa Liidus on, on meil selliseid valitsusi, äh, mis äh, ei, ei taha pluralistlikku arvamuste paljusust oma riigis ja tahavad seda maha suruda kas või selle läbi, et nad valitsusväliseid organisatsioone enam ei rahasta ja meie arvates on Euroopa Liidul siin väga oluline roll just nimelt äh, vali-, vabaühenduste rahastamisel, sellepärast et mõnedes riikides kahjuks neid organisatsioonide äh, poliitilistel põhjustel, äh, neid ei rahastata või neid üritatakse kõrvale tõrjuda kodanike ühiskonna organisatsioonide nimel tahaksin selgelt välja öelda, et meie oleme seisukohal, et Äh, need organisatsioonid, nagu me neid praegu nimetavad, mis võitlevad Euroopa põhiväärtuste vastu ja äh, äh, avalikult nende väärtuste vastu, ei peaks saama Euroopa Liidust raha äh,. seda tahtsin ühe korra veel siin korrata. ja äh, mitmed kõnelejad täna rääkisid sellest, et ei ole vabaühenduste definitsiooni see teeb olukorra keeruliseks, näiteks äh, nagu siin öeldi, vaba valitsusvälise organisatsioon äh, tähendab ka äh, seda, tähendab seda, et me saame avalikust sektorist raha, aga mitte valitsuselt raha. kolleeg Poolast juhtis tähelepanu, et tegelikult asi ei ole päris selge, kuidas lugu nende mitte vali-, valitsusväliste organisatsioonidega ikkagi täpselt on Mm, ja minu arvates on kaalumisväärt, äh, kas ei peaks veel kord üritama leida sellist mõistlikku definitsiooni valitsusvälisteks organisatsioonideks või kodanikuühiskonna organisatsioonideks või mm, äh, võib-olla peaksime leidma veel mõne mõiste. paljud kodanikeühiskonna organisatsioonid äh, tegutsevad juba kolmkümmend aastat selle nimel, et lahendust leida ja täna me ütleme, jah, see on raske Äh, sellepärast et meil on kakskümmend kaheksa erinevat lahendust liikmesriikidest, aga äh, äh, ma arvan et, et seitsekümmend protsenti seadustest mis siin on, kojas on tehtud, on viinud selleni, et ei ole enam kahtekümmend kaheksat erinevat seadust teatud valdkondades ja võib-olla peaks üritama seetõttu ka vabaühendusele siiski definitsiooni leida Äh, ja võib-olla peaks olema ameti, äh, see nagu komisjon ütles, meie ei hakka siin tegema mingeid ettepanekuid, sest et me ei usu, et see ettepanek nõukogus läbi läheb. kui me niimoodi asjale läheneme, siis äh, oleks tõenäoliselt tõenäoline, et ajalooraamatud Euroopa ajaloost on kõigepealt viis lehekülge ja mitte pikemad ühel pool oleks lihtsalt suur Euroopa Liidu lipp, et oleks näha, kes raamatust maksis jah, äh, äh, jah, meie sooviksime küll, et me leiaksime selge definitsiooni vabaühenduste jaoks äh, või mingi muu sarnase definitsiooni ja viimane punkt, millel tahaksin ka peatuda, on ettenähtavus ja, ja, ja see sõna nähtavus jah, eksperdid ütlesid, et reeglitest alati ei peeta kinni, see on tõsi enamik organisatsioone äh, järgi, järgivad neid äh, reegleid, mis äh, täitevametid on seadnud, aga kindlasti on võimalik olukorda paremaks teha. me saame asja paremini teha, me oleme ka enesekriitilised, aga meie jaoks oleks kergendus, kui meil oleks tõesti selline ühine menetlus või kava komisjoni poole pealt Eh, sellepärast et igal peadirektoraadil on oma erinevad reeglid ja kui need oleksid ühtsed, oleks meie elu palju lihtsam ja igatahes eh, me üritaksime siis eh, seda asja paremini teha nii internetilehtedel oma publikatsioonides, aga me ei taha mingeid konkurentsi, et kellel on suurem Euroopa Liidu lipp kuskil, on see ei ole kindlasti see, mida siin selles uuringus ka mõeldi Äh, mõnikord tuleks arvestada ka eranditega, kus lihtsalt tuleb mainimata jätta, et on kasutatud Euroopa Liidu raha selleks, et teatud organisatsioone ja inimesi kaitsta äh, ja nii peaks ka tulevikus olema võimalik Äh, ja äh, see jah, euro-, valitsusvälistel organisatsioonidel on roll, äh, neil on raha vaja ja võib-olla tõesti peaks leidma ka selgema definitsiooni, aitäh. aitäh nende argumentide eest ja järgmisena saab sõna Äh, proua Katrin Schick, kes äh, on siis äh, hädaolukordade koostöö vabatahtliku organisatsiooni direktor. kus ta on? jah, palun. palun, aitäh. mina räägin inglise keelt. In German too um,. Putting a bit humanitarian humanitaarabi olukorrast juba räägiti, mina räägiksin vabaühendustest äh, rakenduslikust küljest, komisjon juba rääkis sellest, miks komisjon töötab koos vabaühendustega, aga mina sooviksin sellesse teemasse süvitsi minna. mis puudutab humanitaarabi arengukoostööd, siis äh, elude päästmine ja vaesuse vähendamise projektid, need on hädavajalikud, see tähendab, et enamik sellest rahastusest, millest siin räägiti, äh, kui me räägime nendest kahest rühmast äh, ja teeme seda süvitsi, siis on komisjon koostanud mitmeid dokumente ja kinnitanud, et neil on vaja vabaühendusi selleks, et see töö saaks tehtud. see ei tähenda, et silmas peetakse suvalisi vabaühendusi, vaid professionaalseid vabaühendusi, kes selle valdkonnaga tegelevad. nii määrustes kui mujal, milles on kokku leppinud liikmesriigid ja parlament, me näeme, aga me räägime ka komisjonist väga, siis me näeme ja peame arvesse võtma, et ka liikmesriikide poolt toetatakse neid projekte väga. seega on äh, väga veider näha, kuidas mõnes riigis neid äh, eesmärke kahtluse alla seatakse. igal juhul on ka liikmesriikides oluline roll meie globaalses strateegias ja ka proua Mogherinil, kes on ka hiljaaegu samuti kinnitanud taas, kui oluline on vabaühenduste roll konfliktide lahendamisel, rahu edendamisel ja nii edasi. seda siis esiteks meil on siin äh, konkurentsieelis. ÜRO, Punane Rist ja vabaühendused töötavad koos üha rohkem, ka on kaasatud eraettevõtted sellesse töösse ning ka komisjon äh, ja vabaühendused äh, on omalt poolt sinna dialoogi kaasatud, seega on vabaühendused äh, esindatud koha peal ka seal, kuhu, kuhu teised organisatsioonid ei jõua ja mis puudutab humanitaarabi, siis just vabaühendused globaalselt enamiku humanitaarabist kohale toimetavad. Äh, me räägime Alepost, Somaaliast, Põhja-Nigeeriast, lihtsalt et see oleks ka teil selge ning mitmed neist organisatsioonidest töötavad ka arengukoostöös, kuna nii saame tagada ka eh, kestliku eh, abi ja koostöö. jah, nad saavad eh, erinevad, erinevat rahastust erinevatelt komisjoni osakondadelt selleks, et seda tööd edukalt teha lisaks äh, vabaühendused on eeliseks, sest nad on väga paindlikud oma tegevuses, see on lisandväärtus meie poolt, tänu millele me suudame kohanduda väga kiiresti muutuvatele olukordadele koha peal, näiteks pärast äh, katastroofe või äh, konfliktiolukordades ja meil on samuti ka tehnilised teadmised, tehniline eksperti, ekspertiis ja sellest on väga palju kasu, ka komisjon on juba maininud, et äh, meil on partnerluse raamlepingud ja raamlepingutele kirjutatakse alla enne, kui me raha saame, enne kui üldse äh, projekte kaalutakse küsimus, kas see on võib-olla natukene läbipaistmatu, minu arust ei ole, aga kui see nii on, siis tuleks läbipaistvuse olukorda parandada. aga kõik partnerid äh, sõelutakse eelnevalt läbi, paari-kolme aasta pärast visatakse nad programmist välja, kui nad ei suuda neid eesmärke tõhusalt saavutada, mida nad peaksid tegema. ning need, kes edasi jäävad äh, programmi, saavad seda teha paremini. Äh, kontrollikoja kolleegilt oli väga huvitav kuulda, nimelt äh, tema rõhutas seda raha jagunemist äh, suurte projektide kaudu. võib-olla nüüd sellepärast ongi kolm põhilist vabaühendust, kes suurema osa rahast saavad, neil on ju see võimekus suuri projekte ette võtta. ning kui tulevikus peaks vabaühendused sellised olema, kodanikuühiskond, siis see ei ole minu teha, kas me tahame suuri institutsionaalseid äh, organisatsioone või me tahame tagada selle paindlikkuse, eriti kui me peame silmas Euroopa Liidu mitmekülgsust, näiteks äh, va-, erinevusi vabaühenduste vahel Lõuna, Ida, Põhja ja Kesk-Euroopas on ju tohutult. kindlasti kõik te siin teate ju seda, see pilt on väga kirju ja see on üks meie tugevusi, see mitmekülgsus, kuna me saame täita erinevaid vajadusi, ja vajadused, mida me näeme, mis täitmist vajavad, on väga keerulised ja mitmekülgsed. lisaks me tegutseme koha peal, nüüd vastuseks ka ühele küsimusele, mis puudutab humanitaarabi, siis on suur pühendumus äh, meie poolt äh, kohalikul tasandil koostööd teha, aga komisjon seda praegu ei võimalda. meie saame seda teha, aga siis peame meie omalt poolt tagama ka rahastuse. meie peame äh, tagama, et raha kasutatakse, komisjoni raha kasutatakse vastavalt raamlepingutele. tavaliselt äh, humanitaar- ja koostööabi vastu võtvad äh, vabaühendused ei jaga seda raha laiali, kuna nad vastutavad ju maksumaksja ees. kui me räägime siin, räägime siin äh, ja peame seda arutelu, see on väga huvitav arutelu, aga küsimus, miks me siin äh, üldse see küsime, kuhu maksumaksja raha sedasi läheb, me oleme kõik maksumaksjad, mina olen maksumaksja, minu pere on maksumaksja ja kui ühel vabaühendusel on mingi skandaal, siis press kajastab just seda, press ei kajasta seda, kui vabaühendusel hästi läheb, kui nad täidavad oma eesmärki. kui raha väärkasutatakse, siis me ju kõik kaotame sellest, seega me kõik oleme huvitatud sellest, et see süsteem toimiks ja seda peaksime me samuti arvesse võtma selles arutluses ja samuti tuleb proportsionaalsuse printsiip siin äh, mängu, äh, mil määral see mängib rolli meie sektoris. mul äh, õnnestus kolleegilt saada numbreid ja kuna ka tõukefonde mitu korda mainiti, siis mainiksin ära, et hinnanguline veatase neljanda rubriigi jaoks on kaks koma kaheksa protsenti Kontrollikoja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruande põhjal ja see oli siis viimane ar-, aasta aruanne, mille me netist leidsime. sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus, selle puhul on viis koma kaks protsenti veamäär ja üldine veamäär erinevate eelarveosade jaoks siis viiskümmend üks protsenti ühtekuuluvusest, ja globaalse Euroopa rubriigi all neli protsenti. seega proportsionaalsus on siin paigast ära. suur tänu teile, nüüd minu viimane märkus, Euroopa Liit on üks kõige rangemate nõuetega ja tingimustega vabaühenduste rahastaja Euroopa Liidu rahastuse saanud vabaühendus peab näitama, et ta vastab finantsraamistikus äh, äh, ette nähtud tingimustele iga projekti kohal igal annetajal on omad eh, eeskirjad ja omad eh, reeglid ja see lisab eh, keerukust sellele pildile, aga vabaühendused peavad ju tagama võimalikult hea rahastuse. seega tervitaksid uue finantsmääruse läbi vabaühendused seda, et Euroopa Liidu poolne rahastamine oleks lihtsam ja eeskirjad läbipaistvamad see käib ka kontrolliahela osas äh, sisemiste ja välimiste auditite korral ja Euroopa Parlamendi heakskiidu korral, aitäh. aitäh selle punkti eest, proua Šikk. Äh, minu arvates äh, olete te põhimõtteliselt põhjust, põhjendanud jah, seda see meile meeldib ja et see teema veel kord tõstatus ja nüüd eh, eelviimasena saab täna sõna härra Seamus Jefferson, kes on äh, abi ja arengu konföderatsiooni direktor, palun, teil on sõna. suur tänu. tahtsin eh, valgustada ühte teemat, mis sellest raportist välja tuleb, nimelt et vabaühendused, kes töötavad, kes teevad omavahel koostööd. siin võib-olla on tegi, tegu vääritimõistmisega, miks vabaühendused seda teevad ja võib-olla näidatakse seda kuidagi pahatahtlikuna võib-olla me oleme tegutsenud siis äh, läbipaistmatult, äh, arvatakse, ja peitnud seda mõju, mis meil tegelikult olla võib. tahtsin mõne sõna öelda selle kohta, miks me äh, vab-, vabaühendustena koostööd teeme. esiteks, kui me töötame Euroopa Liidu tasandil, siis on meie jaoks väga väärtuslik teha koostööd erinevate liikmesriikide organisatsioonide vahel selleks, et leida ühiseid seisukohti, töötada koos, aga samas vahetada ka parimaid tavasid, koostööd teha, üksteiselt õppida, see on eh, väga suur lisandväärtus, mis eh, konföderatsioonis eh, töötamine annab ja meie konföderatsiooni liikmed väärtustavad kõik seda organisatsiooni kuulumist, vabaühenduste võrgustikku kuulumist koos teiste Euroopa osade vabaühendustega. teiseks, see võimaldab majanduslikku tõhusust, kui me loome konsensuse nendes küsimustes, mida, milles me tahame koostööd teha. lisaks tekitab see solidaarsust meie sektoris, meil, meil on suured org-, organisatsioonid ja väiksed organisatsioonid, me tuleme kõigist Euroopa nurkadest ja kui me kuulume kõik ühtsesse föderatsiooni, siis on kõigil organisatsioonidel võimalik äh, sellest tervikust midagi juurde saada aga samas äh, on äh, ka meie partneritel sellest kasu ja minu arvates on just see põhjus, miks Euroopa Komisjon tahab ka toetada konföderatsioone ja liite. nimelt äh, keerulised seisukohad erinevatelt sidusrühmadelt, meie saame need kokku koguda ja otsuste tegijatele esitleda tõhusalt ja see töö oleks palju keerukam, kui kõik eral-, eraldiseisvad organisatsioonid oma esindajad saadaksid seda tegema. Äh, jah, paljud meie liikmed kuuluvad ka teistesse võrgustikesse aga selles ei ole tegelikult ju midagi äh, halvaendelist või pahatahtlikult, me ju näeme sama ka teistes sektorites toimuvat. näiteks äh, võib-olla tegemist vaba, vabaühendusega, mis teeb humanitaarabialast tööd, aga samas tahab ka kuuluda minu kolleegi Catherine'i Voice võrgustikku, samuti võimalik tegeleda laste küsimuste ja probleemidega või kuuluda ka sellisesse võrgustikku, mis tegeleb mingisuguse sektoripõhise teemaga seega ei näe mina selles midagi ebatavalist, kui üks organisatsioon kuulub erinevatesse võrgustikesse. ja tegelikult me näeme, et samad organisatsioonid kuuluvadki erinevatesse võrguti, võrgustikesse. see, kuidas rahastamine jaguneb erinevate võrgustike vahel ja võib-olla see rahastamisalane kattuvus, äh, teised kõnelejad on sellest juba rääkinud meie leiame, et äh, meid on põhjalikult nii eksante kui postante auditeeritud, võetud. seega ei ole mingit kahtlust sellest, kus see, kuhu see raha tegelikult läheb. ja meil ei ole mingisuguseid probleeme läbipaistvusega selles osas, kuidas me koostööd teeme, aga muidugi me saame veel vaadata, kuidas me saame äh, läbipaistvust suurendada maksumaksja vaatepunktist näiteks Äh, koostöö tegemine, võrgustikes töötamine, sellest on väga palju kasu meie liikmetele ja vabaühendustele, aga sellest peaks olema kasu ka Euroopa Parlamendi komisjonile, Euroopa Komisjonile ja ka teistele sidusrühmadele, aitäh. suur aitäh, et võrgustik tänasite ja nendele veel kord tähelepanu juhtisite jah, kindlasti tuleme selle teema juurde tagasi ning äh, äh, seda raha liikumist peaks ka dokumenteerima, äh, see jah, et see kõik sünergiat nõuab, see on ka meile selge. jah, mõningaid suhteid võiks selgemaks teha aga nüüd viimasena saab sõna härra Jeremy Waits, ähm, kes on Euroopa Keskkonnabüroo peasekretär ja Green kümme liige. palun. Be... tänan, härra esimees. alustuseks suur tänu kutse eest esinema, osalema selles arutelus. me usume väga läbipaistvuse, vastutuse väär-, väärtusse ja me igati toetame nende väärtuste tuheldamist ja vastuseks proua Šikile. jah, et te mõistate sisuliselt meie töö sisu ja toetate seda. ja mida me siinkohal tahame rõhutada, on see, et vabaühenduste rahastamine komisjoni poolt on oluline, äh, oluline meie tõhususe kontekstis raske on tunnustada tõsiasja, kus, tõsiasja, kus mina töötan sekretärina organisatsioonis, mis ühendab väga paljusid vabaühendusi ja mõeldes ka eelkõnelejate sõnadele, kes paraku on nüüd juba siit lahkunud, meie kogemus on selline, et me peame kokku panema väga üksikasjalikud taotlused, täitma väga üksikasjalikke aruandlusnõudeid andma üksikasjalikku teavet kõikide teemade kohta. ja siin on räägitud läbipaistvuse puudumisest. tõesti, minu meelest on hästi hämmastav kuulda selliseid avaldusi, pean ütlema, siin kojas. ja, ja mina tahaksin ja minu seisukohta kinnitab ka raport, mille koostas EB oli üks äh, juhtumiuuringutest ja me leiame ja meil ja me oleme väga avatud, me alati tahame alati õppida, tahame asju parandada, ole, olla läbipaistvamad, aga raporti järeldused EB suhtes näitavad, et me teeme paljusid asju õigesti, võib-olla midagi saame veel parandada. aga mõningad kriitikanooled küll, kui te vaatate meie nimekirjade, liikmete nimekirjad, siis tuleb erinevatel lehekülgedel otsida, et Äh, selle asemel, et oleks üks lehekülg, kui kuulame sedasorti asju, siis tundub, et me ikkagi oleme päris õigesti paljusid asju teinud. aga tahaksin juhtida teie tähelepanu nendele punktidele, mis siin ekraanil on, ma ei taha neid nüüd kõiki üksikuna läbi võtta, kuigi need on kõik väga sisulised. tahaksin rõhutada siiski kolmandat ja neljandat punkti siinkohal see on, tõepoolest tabab naelapea pihta, miks vabaühenduste rahastamine on nii oluline. kui võtta ära rahastamine, mida vabaühendused saavad, siis me saame väga halvasti tasakaalustatud või üldse mitte tasakaalustatud osapoolte panuse. rahastamisel on see mõju, et vabaühendused saavad laua taha istuda koos teiste osapooltega erasektorist ja lõpptulemusena on meil tasakaalustatum otsuse protsess. see ei ole tähtis mitte ainult Orhusi konventsiooni kontekstis, millest varem räägiti, vaid ka Euroopa Liidul on õiguslik kohustus mitte ainult toetada vabaühendusi, vaid ka lihtsustada nende osalust erinevates äh, keskkonnaga seotud otsustusprotsessides. ja see, seda õigus, seda õigust võiks pidada üsna teoreetiliseks, kui seda ei toetataks rahaliste vahenditega. ja toon ka mõned näited minu isiklikust kogemusest. kui äh, valitsused istuvad maha ja hakkavad aru pidama selle üle, millised peaksid olema saastestandardid tööstuses, siis nad peaksid istuma kolmepoolsete kõneluste kontekstis, kus on ettevõtted, kodanikuühiskond, aga kodanikuühiskonna kohad jääksid praktiliselt tühjaks ja nad ongi, on väga vähe tegelikult vabaühendusi seal laua taga, sest on olemas avalikud vahendid ja mõned nüüd tahaksid kodanikuühiskonna sealt üldse ära jätta ja pidada siis äh, dialoogi valitsuse ja tööstuse vahel, aga see ei ole seda tüüpi Euroopa, kus me ju tahaksime elada. ja veelgi hullem on olukord siis, kui isegi valitsuse kohtadel tegelikult istuvad äh, tööstuse esindajad valitsuse sildi all. ma, ma arvan, et ei ole unustanud äh, Dieselgate'i skandaali, mis on väga hea näide sellest, kui, mis juhtub, kui on liiga tihe side erasektori ja valitsuse vahel. vabaühendused äh, kõnelesid sellest, millised on tegelikud tingimused heitmete puhul autode, autode puhul, nii et me peame tervitama siin vabaühendusi, kes äh, toovad selgust sellistesse asjadesse. me kindlasti toetame kohustuslikku läbipaistvuse registrit, kus on samad nõuded kõikidele huvirühmadele ja kindlasti me sooviksime, et keelustatakse kohtumised äh, registreerimata lobitöötajatega me tahaksime, et rohkem oleks vahendeid järelevalvele ning jõustamisele ning kasutajasõbralikum läbipaist-, finantsläbipaistvus oleks kindlasti ka tervitatav, aga see muidugi ei ole meie võimuses. lõpetaksin siis siinkohal ja kindlasti vastan hea meelega küsimustele, tänan. jah, no kõik poliitikud, äh, partei poliitiliselt on meil ükskõik, aga me saame kõik teie tööst kasu ja me hindame seda tööd. aga te peate loomulikult tuginema faktidele, argumentidele ja mitte ainult müütidele. ja ma äh, mõtlen, et sinna hulka kuuluvad äh, kindlasti ka kriteeriumid äh, ning ma arvan, et see kriitika ei ole suunatud mitte niivõrd vabaühenduste vastu, asi käib, jutt käib usaldusest. Äh, usaldusest, mida võiks veel suurendada, kui ettevalmistus, kui arvud, mida meile esitasid, oleksid nähtavamad Ehm, meie äh, tahame seda saavutada ning selles valdkonnas peame me paljudele asjadele tähelepanu juhtima, tahaksin, et Kontrollikoda äh, käituks äh, vastutustundlikumalt, et neil oleks võimalik saada sellist olulist informatsiooni, et me saaksime seda usaldust ju jätkuvalt suurendada. niisiis, nüüd oleme ka teise Äh, nüüd oleme ametliku osaga siis ühele poole saanud, kaks sõnasoovijat on. Äh, ja ma palun, et te teeksite lühidalt. Äh, ja siis kolleeg Stas veel kolmandana. ja me peaksime keski enne poolt seitset hakkama otsi kokku tõmbama. niisiis, esimesena on Laura da Silva vabaühendusest Monitor siin kirjas, kus ta on. Ah, seal taga. palun, teil on sõna. Thank you uh.... suur tänu, kõigepealt alustaksin tänusõnadega äh, selle raporti, tänan selle raporti tellimise eest ja selle esitamise eest. see on väga oluline, et ühtlasi paljud äh, teadusuuringud keskenduvad Euroopa Liidu raha, rahade kulutamisele väljaspool Euroopa Liitu ei räägita rahastamisest Euroopa Liidu sees. ja me oleme, oleme võinud siis raporti järeldustest äh, lugeda, et äh, on palju soovitusi, mida me ka toetame, aga laiema pildi saamiseks, kuna Euroopa Liit on suurim abiandja maailmas, kakskümmend kaks äh, miljardit eurot kasutatakse abi andmiseks, vabaühendused on osa sellest skeemist. Pole konkreetset arvu, mis näiteks, kui palju Euroopa Liit annab vabaühendustele. ja see on ka osa sellest, mida täna siin on arutatud, et puudub üldine süsteem, mis teeb selle nähtavaks igaühele, et oleks võimalik mõista, kui palju siis läheb vabaühendustele. sada protsenti kohutust, kulukohustustest on kakskümmend kaks liikmesriiki ja selle viivad ellu Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni peadirektoraadid, kaks nendest peamiselt. seda, seda me loeme ka raportist, need ei ole meie andmed. Need äh, näitavad, et väga oluline on just vaadata, mis tehakse väljaspool Euroopa Liidu piire, millega tegelevad vabaühendused seega ma tahaksin hea meelega näha, kuidas mõõdetakse selle tegevuse mõju erinevates valdkondades maailmas, hinnata neid tegevusi, sest et mitte ainult läbipaistvus ei ole tähtis. organisatsioon võib parimal viisil äh, toimida oma arvates, kuid sellel ei ole tingimata seda mõju, mida Euroopa Liit sooviks näha ja lisaks dialoog vabaühendustega Euroopa Liidu poole poolt, kas võiks äh, algatada selliseid dialoogi, mis arvestaks kohapealseid äh, olusid, seal tegutsevaid vabaühendusi ja neid raha, samuti vabaühendusi, keda ei rahastata Euroopa Liidust. meil on siin kõlakambri efekt, kui Euroopa Liit rahastab projekte, äh, mida, mida ta peab kohaseks ja rahastab vabaühendusi. ja siis komisjon toob need vabaühendused ka laua taha. Need on need asjad, mille, mida, millele tahtsin osutada omalt poolt. aitäh. aitäh teiepoolsete argumentide eest ja, ja Conny Reuters oli ta, äh, see on vist mehe nimi, jah aga minu, minu õe nimi on ka Conny. Äh, mina olen Solidaari peadirektor, see on Euroopa võrgustik ja te räägiksite sellega, et kuidas defineerida vabaühendusi. ma arvan, et on erinevaid äh, definitsioone ja meil on erinevaid liikmesorganisatsioone meil on äh, Saksa, Saksamaal näiteks äh, töötajate esindajate organisatsioone, haridusorganisatsioone ja nõnda ette äh, ja ligemale üheksa miljonit inimest on meie võrguga seotud. kahetsusväärne on see, et meil Euroopas on see artikkel üksteist ja probleem on rahastamisega Äh, need äh, rahad, mis tulevad äh, kodanikeühenduse võrgustikele, puudutavad seda, kuidas Euroopa institutsioonid suhtlevad vabaühendustega, sellest siin täna juba kõneldi ja ma arvan, et siin räägitakse täna jah, palju rahastamise läbipaistvusest, aga aga me peaksime äh, üleüldse selgeks tegema ka, mis see tsiviil, äh, kodanikuühiskondlik lisandväärtus selles kontekstis on ja mul on veel üks äh, poliitiline küsimus, mida siin ka väga hästi täna argumenteeriti, aga võib-olla tuleks äh, Äh, veel selgeks meelde, kuidas asi õiguslikult välja näeb, Euroopa võrgustik, meie peame Belgia seadusi äh, täitma, meil on Belgia põhikiri, meid kontrollitakse seestpoolt, meid kontrollitakse väljaspoolt, meid äh, käiakse igalt poolt kontrollimas Äh, äh, ja äh, igal kohal peame me tõestama, et me oleme Euroopa seadusi järginud, et me oleme Belgia seadusi järginud. jah, ma arvan, eks me oleksime parlamendile väga tänulikud ja ka teie komisjonile väga tänulikud, kuid väga, kui oluline oleks meile see Euroopa võrgustiku saatus ja see aitaks ka läbipaistvust suurendada, aitäh jah, äh, äh, me läheme tõesti siin ühtluse suunas, äh, seda soovime ka meie siin. ja veel üks kõneleja on mul siin nimekirjas, kolleeg Staš, palun. suur tänu, esimees, ma teen lühidalt. see on väga väärtuslik kuulamine, me oleme kuulnud äh, sõnavõtte kontrollikojalt, konsultantidelt, äh, komisjonilt, vabaühendustelt. see on väga julgustav. ma arvan, et me oleme kindlaks teinud, millised on probleemid, mõnikord on lähenemine olnud liiga ühekülgne siiani, kuid ma arvan, nüüd me oleme saanud väga selge pildi, et asjad toimivad tegelikult päris hästi. jah, saab alati teha paremini, aga me saame selles suunas ka töötada. väga tähtis on, et äh, meil on äh, erakonnad, sihtasutused, mis on avalikult rahastatud. ma toetan seda ja seepärast on tähtis ka, et meil on rahastamisvõimalused olemas valitsemisvälist, valitsusvälistele organisatsioonidele. väga sageli oma töös parlamendisaadikuna saan ma väga erineva pildi vabaühenduselt ja seepärast ma leian, et nad on ka ühenduseks Euroopa Liidu ja kodanike vahel. mõnikord Äh, ei saa inimesed oma häält väljendada Euroopa Liidus, arenguriikides näiteks, on vabaühendused just selleks häälektoruks nendele inimestele, kes äh, muidu jäävad lihtsalt äh, ära kuulamata. on, viimastel aastatel on läbi viidud uuringuid nähtavuse teemal. kas keegi võiks seda täpsemalt kommenteerida, mida te soovitaksite äh, nähtavuse parandamiseks. kas te olete nõus sellega, mida täna siin on öeldud, selles osas, mida peaks ette võtma? ma pean ka vabandama. ma saan siin olla veel ainult kolm minutit, sest mul on just nimelt Antwerpenis kohtumine ühe vabaühendusega, ühe liikuvusega teotud, seotud teemal, nii et äh, töötajad märkivad üles. jah äh,, kõigepealt sa, nüüd vastavad vabaühendused ja proua Šikk, palun ma uh, ma teen algust ja kolleegid võivad siis täiendada. me oleme palju koos töötanud, oleme teinud uh, tööd komisjonis ja kindlasti saame koos ka töötada küsimuse kallal, kuidas asju parandada. kõik õiguslikud aspektid nähtavuse juures on olulised, alati saab rohkem ära teha, kuid nähtavuse osas me teeme Euroopa projektidega nii palju, kui me saame liikmesriikide tasandil, vabaühendused üritavad Euroopa poliitikaid tegelikult ühendada rahvusriikide poliitikat ja selleks me ju olemegi kutsutud. üks arv minu poolt, üheksa kümnest Euroopa kodanikust toetab humanitaar- ja arenguabi see arv tähendab et, et üheksakümmend prot-, see on, see on üheksakümmend protsenti, see arv on kasvanud, seda, need on Eurobaromeetri näitajad, ja see arv näitab, et midagi oleme õigesti teinud. jaa. jah. palun, palun veel üks vastus Thank you. Perhaps uh... suur tänu. minu poolt võib-olla viimane kommentaar, mis on seotud esindatusega. ma arvan, üks äh, vabaühenduste äh, väärtusest äh, institutsioonide jaoks ja meie töö väärtusest poliitikate väljakujundamisel on see, on esindatuse küsimus. see on seotud ka vastutuskohustusega, mis meil kui organisatsioonidel on jah, me oleme doonori ees vastutavad, me kirja, allkirjastame lepingud, aga ole, peame vastutama ka oma toetajate ees ning vastutame ka nende inimeste ees, kelle nimel me väidame end kõnelevat ja me teame, et seda võiks tõsiselt võtta, siis siis siin raportis mainitakse WWOD hartad, Istanbuli lepingut, me võiksime muidugi neid põhimõtteid paremini täita, kuid siiski võib ütlema, et me näeme, et meie kohus on ka vastutada oma toetajates, nagu Katrin ütles, on miljoneid Euroopa kodanikke, kes meid toetavad, inimesed, inim-, on inimesed, kelle nimel me kõneleme. seepärast meie vastutus on laiem kui lihtsalt finantsvastutus meie doonorite ees ja see ja teie, kes te rahastate vabaühendusi, Äh, maksumaksja rahast peate seda teadma. prima. suurepärane. suur aitäh ka selles voorus osalejatele. tahaksin kõiki osalejaid kogu südamest tänada äh, äh, kui ma loodan, et te olete siin täna üht-teist õppinud, tänan, et te ka distsipliini järgisite Äh, et te lõpmatuseni ei kõnelenud, vaid et asja juurde läksite, äh, seda ka iga kord ei juhtu. nii et, et äh, vaatame nüüd, kuidas minu raportiga läheb ja mul on väga hea meel selle mõttevahetuse üle ja tahaksin teid ka proua Kressle nimel veel südamest tänada, aitäh ja ilusat õhtut!